okei okay,, if, if the uh... ma paluksin ühtlasi ka, et uh, fotograafid uh, natukene siit uh, eemale seisaksid ja oleksid natukene diskreetsemad, siis avaksin meie tänase istungi. kõigepealt päevakorra kinnitamine. kas kellelgi on vastuväiteid? tundub, et mitte. sellisel juhul loen päevakorra vastuvõetuks enne kui me läheme tänase päeva peamise äh, punkti juurde ehk teisi, teisisõnu rahandusalase dialoogi juurde, mul on teile üks äh, kurb teadaanne. ma tahan kõikidele saadikutele ja kohalviibijatele teatada, et Miguel Portas kuue fraktsioonist ja meie ko-, äh, komisjoni liige, kes on olnud äärmiselt aktiivne meie komisjonis eriti rahandusalases dialoogis ja oli ühtlasi ka eelarvekomisjonis koordinaator, lahkus meie seast eile. Miguel oli kõigest viiekümne kolme aastane ja ma paluksin teid hetkeks minutiliseks leinaseisakuks. suur tänu! Thank you. suur tänu, kolleegid <clears throat> um,. Now I have uh, a couple more. mul on veel mõned teadaanded, need on lühikesed. nagu te teate, me lootsime täna hääletada üsna mitme äh, raporti eelnõu osas, kuid kahjuks on neid hääletused edasi lükatud meie järgmisele kohtumisele. selleks, et komisjoni aega täna pärastlõunal ja homme hommikul natukene paremini ära kasutada, on sekretariaat saatnud laiali esialgse ajakava, kus on ette nähtud üsna mitu muudatust äh, päevakorra eelnõusse ja need muudatused tähendavad seda, et äh, neljapäeva pärastlõunal äh, peaksime me kiiremini saama ühele poole, seda vastavalt äh, siis päevakorrapunktide ümbertõstmisega. paluksin nüüd vastu võtta üheksanda jaanuari, kuueteistkümnenda jaanuari, kuuenda veebruari ja kaheteistkümnenda märtsi kohtumiste protokollid. kui vastuväiteid ei ole, kõik on need ilmselt saanud, siis ma loen need ka vastu võetuks nüüd äh, aga järgmine päevakorrapunkt, äh, rahandusalane dialoog Euroopa Keskpangaga. veel kord äh, tahan siin tervitada Mario Draghit jällegi meie komisjonis. me kohtusime viimane kord üheksateistkümnendal detsembril rahandusalase dialoogi raames, mis oli viimane selle viimas-, eelmise aasta kohtumine ja järgmine kohtumine toimub üheksandal juulil. nagu ikka, kõigepealt sõna Keskpanga presidendile ja pärast seda siis tavapärane arvamuste vahetus, nii et Mario Draghi, palun, teil on sõna. aitäh! proua esimees, austatud majandus- ja rahanduskomisjoni liikmed, on au olla taas siin parlamendis ja teie komisjonis meie regulaarse arvamuste vahetuse puuks. Äh, pärast meie viimast kohtumist on tehtud äh, otsus täiendada äh, IMF-i poolt ressursse neljasaja kolmekümne miljardi dollari poolt, Euroopa on andnud oma panuse mm, eraldades IMF-ile täiendavad sada viiskümmend miljardit eurot. mul on hea meel, et nüüd on ka teised fondi osanikud otsustanud osaleda ressursside suurendamises. on hädavajalik, et ESM hakkaks täielikult toimima. Euroopa Keskpank saab siin anda oma tuge. loomulikult isegi olukorras, kus meil on piisav tulemüür paika pandud, peavad Eurotsooni riigid jätkama eelarve reforme ja strukturaalseid reforme äh, mis on meie jaoks olulised. kõigepealt tahan rääkida Eurotsooni praegusest majandusolukorrast, seejärel keskendun nendele teemadele, mille olete välja pakkunud teie, erimeetmete hindamine, mille Euroopa Keskpank on võtnud ning ja mm, majanduse tasakaalustamatuste hindamine praeguses majanduskeskkonnas. kõigepealt keskenduksin majandus- ja rahanduspoliitika arengutele euroalas. pärast meie viimast kohtumist, mis toimus eelmise aasta üheksateistkümnendal detsembril. esimese kvartali mm, olemasolevad majandusnäitajad kinnitavad üldjoontes, et äh, majandustegevus äh, on stabiliseerunud, aga selle aktiivsus on madal. viimased uuringu andmed on vastuolulised. see rõhutab, et majanduskeskkond on ebakindel. vaadates tulevikku, äh, peaks majanduskasvu toetama välisnõudlus, väga madalad lühiajalised intressimäärad ja samuti ka meie mittestandardsed meetmed. samal ajal on äh, negatiivse arengu riskid seatud, seotud eelkõige uute pingete tekke võimalikkusega euroala virgilaturgudel ja nende potentsiaalse kandumisega reaalmajandusse. tooraine hindade edasine kasv võib samuti majandustegevust kahjustada. euroala aastane inflatsioon oli märtsis kaks koma seitse protsenti see on sama nagu eelmise kolme kuu jooksul. inflatsioon jääb tõenäoliselt selle aasta jooksul kõrgemaks kui kaks protsenti, sest hiljuti on tõusnud energia hinnad ja kaudsed maksud. Euroopa Keskpanga nõukogu eeldab jätkuvalt, et äh, aastane inflatsioon langeb alla kahe protsendi kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta algusest kui me vaatame tulevikku äh, olukorras, kus euroala majanduskasv on äh, tagasihoidlik ja inflatsiooniootused suured, peaks äh, hinnasurve jääma suhteliselt tagasihoidlikuks. hindade arenguga seotud riskid on üldiselt tasakaalus. hinnatõusu risk võib tuleneda nafta hinna Äh, ootamatust tõusust ja täiendavatest kaudsete maksude tõusudest. hindade languse riskid võivad aga tuleneda öö, äh, oodatust vähem aktiivsest majandustegevusest. lubage mul rõhutada, et Euroopa Keskpanga nõukogu pöörab erilist tähelepanu sellele, kuidas äh, kõrged energiahinnad mõjutavad pank, palkasid, kasumeid ja üldist hinnataset on oluline, et keskpikk äh, inflatsiooni ootus Eurotsoonis jääks äh, äh, kooskõlla meie keskpika eesmärgiga, mis on alla kahe protsendi, kuid selle lähedal. monetaaranalüüs, eriti rahamassi kasvu piiratus kinnitab, et äh, üldiselt hinna arengute perspektiiv äh, on äh, meie ootustega kooskõlas. andmed raha- ja krediiditurgude kohta veebruarikuuni näitavad, et finantstingimused on stabiliseerunud. samal ajal on krediidinõudlus väike, sest majandustegevus on ikkagi veel suhteliselt tagasihoidlik ja toimub bilansside korrigeerimine väljaspool finantssektorit minu arvates on hädavajalik, et pangad muutuksid veelgi tugevamaks, äh, muuhulgas selle kaudu, et nad ei maksa välja kasumeid ega boonuseid. pankade bilansside korrektsus saab olema võtmefaktor selles, et äh, tagada nii piisav krediidi hulk majanduses kui ka pankade rahastamise kanalite normaliseerumine. nüüd tahaksin rääkida eurosüsteemi viimaste mittestandardsete rahapoliitika meetmete tõhususest. täpsemalt pikaajalistest äh, refinantseerimisoperatsioonidest ehk niinimetatud LTRU-dest. lubage mul kõigepealt selgitada, miks me hakkasime rakendama kolmeaastaseid LTRO-sid. nagu te mäletate, kirjeldas kahe tuhande üheteistkümnenda aasta teist poolt kasvav stress riigivõlaturgudel ja väga suur ebakindlus keskkonnas. see piiras üha enam euroala pankade juurdepääsu turupõhisele rahastamisele. kui me poleks midagi teinud, oleks võinud olla tulemuseks äh, tõsised raskused pankadele, kes ei oleks saanud anda laenu firmadele ja majapidamistele ning oleks tekkinud varade müügikampaania. LTRO-de eesmärgiks oli leevendada neid keerulisi rahastamistingimusi. pangad said täiendavat likviidsust mm, see tähendab, et meie tegime majandusse umbes äh, viiesaja kahekümne miljardi eurose netoliikviidsussüsti võtame siin arvesse ka seda, et viisime likviidsust välja teistest oma tegevustest. lisaks on pankadele kasuks tulnud suurem kindlustunne keskpika rahastamise osas, sest meie uued rahastamistegevused on pikemate tähtaegadega ma mõistan, et teid huvitab eriti LTRO-de mõju reaalmajandusele ja see tõepoolest on väga oluline punkt. me peame tagama, et Euroopa Keskpanga rahapoliitika mõjutaks tõhusalt ka reaalmajandust, see oli üks peamisi motivaatoreid EKP nõukogu otsuse taga. on hea meel näha, et väga suur hulk väikesi panku on nendes kahes LTRO-s osalenud. väikesed pangad on kõige paremas positsioonis reaalmajanduse finantseerimiseks. eriti äh, rahastavad nad VKE-sid, mis on äh, kõige suuremad töökohtade loojad majanduses. me oleme kindlad selles, et Keskpanga pakutud likvaad-, likviidsus on reaalmajandusele väga lähedale jõudnud. loomulikult ei tähenda see seda, et äh, iseenesest kasvab laenu andmine firmadele ja majapidamistele kõigepealt keskpank ei saa sekkuda sellesse, kuidas pangad kasutavad neile antud likvaatsust, sellepärast et tegemist on nende endi äriotsusega. aga me oleme kindlad, et nad äh, kasutavad seda reaalmajanduse refinantseerimiseks, sellepärast et see on pangandussüsteemi roll. teiseks, laenukasvu tulevik sõltub põhimõtteliselt nõudlusest. praeguses keskkonnas jääb laun, laenunõudlus tõenäoliselt piiratuks. see tähendab seda, et äh, raha pakkumine ja laenumahtude kasv võivad jääda madalaks, äh, kuni majandusolukord hakkab reaalselt äh, paranema. Bank Lending Survey ehk siis pankade laenuanalüüs, mis puudutab uusi andmeid rahastamistingimuste kohta, avaldatakse täna hommikul kell kümme Äh, mõned teist võivad tunda muret inflatsiooniriskide pärast, mis võivad olla seotud nende mittestandardsete meetmetega. lubage mul rõhutada, et meie mittestandardsed meetmed ei ole piirang, mis takistaks meil äh, intressimäärade korrigeerimist äh, vastavalt Hiina stabiilsuse nõudele. kolmeaastaste LTRO-de intressimäär ei ole fikseeritud, vaid on seotud meie peamise rahapoliitika intressimääraga lisaks äh, likviidsuse mõõtmiseks ei ole oluline mitte eurosüsteemi bilanss, vaid terve pangandussektori bilanss. ainult see viimane näitab mõju reaalmajandusele ja seda peegeldavad nii monetaarandmed kui ka laenuandmed, mis, nagu ma mainisin, äh, näitavad väga piiratud kasvu Äh, te võite olla kindlad, et EKP nõukogu kasutab kõiki oma käsutuses olevaid vahendeid selleks, et minimeerida äh, riske hinna stabiilsusele, juhul kui need tekivad. oleme kuulnud ka muredest, et eurosüsteem äh, seab ennast liigsete riskide omanikuks. ma tahaksin rõhutada, et meie bilansi laienemist jälgitakse väga tähelepanelikult. me jälgime tähelepanelikult tagatiste kõlblikkust ja meie riskiraamistikku. lisaks konservatiivsed riskikontrolli meetmed, näiteks äh, kärped kõikides nõuete väärtuskärped ähm, kõigis rahaturuoperatsioonides äh, kaitsevad eurosüsteemi finantspositsiooni lubage mul kokkuvõtteks öelda, et kõik äh, mittestandardsed meetmed on ajutised ja likviidsustoetus ei saa asendada kapitali ega mõistlikke fiskaal- ja strukturaalpoliitikaid, mis aitaksid kaasa tuua äh, Euroopa majanduse jätkusuutliku kasvu ja stabiilsuse. nüüd tahaksin minna teise teema juurde, mm, mille valisime tänaseks infovahetuseks. nimelt äh, euroala makromajanduse tasakaalu nihked. loomulikult erinevus majanduse arengus on äh, rahaliidus normaalne. selliseid erinevusi võime näha ka teisel pool Atlandi ookeanit, aga nendest ei peaks saama alalised erinevused või strukturaalsed erinevused. kahjuks lubati viimastel aastatel äh, mitmetes Euroopa riikides kumuleeruda suurtel tasakaalunihetel. Need äh, tasakaalunihked tulenesid erinevatest põhjustest, ebapiisav fiskaaldistsipliin, finantsliialdused, äh, võimetus ellu viia strukturaalseid reforme, eelkõige aga mitte ainult tööjõuturul ja toodete turul, ja samuti konkurentsivõime kadu. kõik see muudab vajalikuks kiire ja resoluutse lähenemise. loomulikult ei ole EKP ülesandeks nende tasakaalunihete korrigeerimine. rahapoliitika aspektist on meie peamiseks eesmärgiks tagada euroala hinnastabiilsus tervikuna. seetõttu jälgib EKP pidevalt teavet, mida saame euroala riikidelt ja ärisektoritest, kuid EKP rahapoliitilised seisukohad peavad keskenduma kogu euroalale, see ei saa hakata tegelema erinevustega erinevate euroala liikmesriikide vahel. see on valitsuste ülesanne. valitsused peavad läbi viima hästi sihitud poliitilisi tegevusi selleks, et lahendada probleemid fiskaalses, finantsilises ja struktuurilises mõttes me võtame teadmiseks, et paljudes riikides on toimunud edusamme. Neid meetmeid tuleb nüüd täiendada strukturaalsete reformidega, mis suurendaksid majanduskasvu, äh, hõlbustaksid ettevõtlust, uute firmade loomist ja töökohtade loomist. ja siinkohal peaksid valitsused olema ambitsioonikamad Euroopa tasandil on saavutatud olulist edu majanduse juhtimise raamistiku ellurakendamisel. oleme näinud fiskaalreeglite tugevdamist stabiilsus- ja kasvupaktist ja samuti uut fiskaallepet, fiscal compactit, mida, millest rääkisime detsembrikuus. ja meil on pööratud uus tähelepanu makromajanduse tasakaalu nihete korrigeerimisele. viimatine kriis näitas, et hästi funktsioneeriv majandus- ja rahaliit vajab mitte ainult tugevat tsentraliseeritud äh, institutsionaalset raamistikku rahapoliitika jaoks, vaid ka majanduspoliitika jaoks. kõigi euroala riikide konkurentsivõime tagamine peaks olema meie ühine vastutus. ma olen kindel, et paljud Europarlamendi liikmed on minuga nõus selles osas, et meil on vaja muuta äh, meie mõtteid, mõtteviisi riiklike poliitikate elluviimise ja tajumise osas euroala riikide majanduspoliitikad on tegelikult euroala sisepoliitikad, sest meil on vastastikused mõjud ja seetõttu peame poliitikaid vastastikku jälgima ja korrigeerima, see on euroala kui terviku kollektiivsetes huvides. see peaks kehtima nii fiskaal- kui makromajanduspoliitika suhtes aga järelevalvest üksi ei piisa. kodanikud ootavad eurolt, Euroopalt ka ühiseid vastuseid ühistele väljakutsetele, mis seisivad kõigi euroala riikide ees arvestades globaalset konkurentsi ja jätkuvat eelarvete konsolideerimist, peaksid euroala riigid oma jõud ühendama. arvestades, et neil on üks valuuta, on neil isegi tugevamad riigid kui, põhjused kui teistel riikidel koostöö tegemiseks. see koostöö võib puudutada teadus- ja arendustegevust, haridust või infrastruktuuri, aga püü, tuleb püüda võimalikult suure koostöö poole. lubage mul lisada, et nii nagu konkurentsivõime, nii on ka fine, finantsstabiilsus minu arvates rahaliidu ühine vastutus kriisi ajal nägisin, nägime, millised suured negatiivsed mõjud toimisid riikide vahel ja pangandussektori ning äh, tema asukohariigi vahel. Äh, riikide järelevalveasutused ja rahandusministeeriumid teavad äh, seda probleemi, et headel aegadel on suured pangad üle-euroopalised institutsioonid, aga halbadel aegadel on nad ühe riigi pangad hästi toimiv rahaliit eeldab ka panganduse järelevalve äh, tugevdamist ja mm, pankade probleemide lahendamist Euroopa tasandil. Euroopa integratsioon on toonud meile rahu ja jõukust. kuigi ma ei tahaks hakata äh, siin kirjeldama, milline võiks olla integratsiooniprotsessi lõppsiht kuigi ma tean, et meil see siht peab olema, ähm, ma olen veendunud selles, et me peame tõsisemalt mõtlema äh, Euroopa pikaajalise visiooni üle, nii nagu me oleme seda teinud ka mitmetel kordadel minevikus, suur tänu! Thank you very much, uh, Mario. We will now go on to the uh, uh, questions and answers. Suur tänu, Mario. Läheme nüüd tavalise formaadi juurde, küsimused-vastused, kolleegid, palun piirduge küsimuste puhul pooleteist minutiga ja Mario, äh, ma paluksin, et teie kolme ja poole minutiga vastaksite, nii et äh, umbes viieminutilised äh, voorud siis, kõigepealt saab sõna Rahvapartei nimel Pablo, kes on meie komisjoni aseesimees. suur tänu, härra Draghi, Sharon me kõik või vähemalt peaaegu kõik meist arvavad, et äh, kui äh, me tahame sellest kriisist välja tulla, siis tuleb eelarvet konsolideerida ja sellele peavad järgnema struktuursed fondid. kõik riigid on selle nimel pingutanud, Hispaania on eriti hea näide selle kohta, kahe tuhande üheteistkümnendast aastast on Hispaania eelarve äh, konsolideerimisele ja riigi rahanduse toestamisele keskendunud läbi äh, tööhõivereformi ja rahandussüsteemi reformi, mitte üks, mitte kunagi varem pole me nii kiiresti selliseid suuri reforme läbi viinud ja ma olen veendunud, et äh, Hispaan jääb reformide teele. Te ilmselt äh, olete minuga nõus, härra Draghi, et äh, need äh, jõupingutused, mille Hispaania ja teised liikmesriigid on teinud, väärivad teie tunnustust ja toetust loomulikult äh, Hispaania ei ole mitte mingisugust äh, kontrolli praegu oma finantssüsteemi üle, rohkem ei saagi riigilt paluda. eelarve konsolideerimine lühemas perspektiivis toob kaasa negatiivsed tagajärjed majanduskasvule, kuid samas äh, struktuursed reformid toovad keskpikas ja pikas perspektiivis kindlasti positiivseid arenguid. Pole kahtlustki, et kõik need jõupingutused kannavad vilja ja et turu, turgude usaldus äh, meie suhtes taastub, kuid äh, seni äh, on mõned riigid endiselt väga haavatavas olukorras. riigid, kes neid meetmeid on kasutusele võtnud, näiteks nagu Hispaania on ära teeninud suurema toetuse Euroopa Keskpangast, teisestel võlaturgudel selleks, et võlgade teenimistasud oleksid Äh, meile taskukohased, kas te kavatsete midagi teha ja teisestel võlaturgudel kuidagi äh, reageerida? järelturgudel, vabandust. suur tänu, härra Draghi! suur tänu, äh, ma tahan äh, kõigepealt öelda, et ma olen teiega täiesti nõus selles osas, et äh, praegused Hispaania valitsuse jõupingutused, sekkub proua esinaine kolleegid, me ei saa pidada dialoogi, kui kolleegid räägivad siin omavahel üle terve saali. härra Draghi, suur tänu. ma lihtsalt ei saanud aru, miks järsku emotsioonid lõkkele lõid aga ma jätkan ja ma ütlen, et äh, ma olen nõus teiega, mida te, selles osas, mis te ütlesite oma sõnavõtu alguses, Hispaania valitsus äh, tõesti on äh, teinud, nagu teie ütlesite, erakordseid jõupingutusi ja on saavutanud suurepäraseid edusamme. see reformide kava praegu on alles käigus ja edusammud on pidevad meil ei ole mitte mingit põhjust kahelda Hispaania valitsuse soovist need vajalikud reformid läbi viia. Euroopa Liit on Hispaania kõrval ja kindlasti Euroopa Keskpank. me ei ole mitte mingisuguseid standardseid poliitikaid rakendanud pikaajaliste finantseerimisinvest-, investeerimistegevuste puhul, ma ilmselt saan hiljem selgitada, kui kasulikuks need on kujunenud, meie intressimäärad praegu on väga madalad ja on tegelikult madalad olnud juba mõnda aega. ja seega lühiajalised eh, reaalsed intressimäärad on jätkuvalt negatiivsed. Te viitasite sellele, et võib-olla eh, tuleks uuesti käivitada eh, SMP, see ei ole mit-, sugugi kivisse raiutud, kuid me ei tohi unustada seda, et äh, Euroopa Keskpank peab äh, oma peamise mandaadi ja aluslepingu alusel tegutsema. Äh, rahanduse rahastamist ei ole ette nähtud, see on keelatud. Euroopa Keskpanga peamine eesmärk on finants, on hinnastabiilsuse tagamine Eurotsoonis aga mulle tundub, et me peame kuidagi jõudma sellele haprale tasakaalule, kus me tahame ühelt poolt äh, säilitada Keskpanga usaldusväärsuse, sellepärast et ausalt öeldes me oleme üks vähestest institutsioonidest, kelle suhtes usaldusväärsus praegu on turgudel. ja teisalt peame me tegutsema aluslepingute äh, Äh, äh, piirangute kohaselt äh, Euroopa Keskpangale, Euroopa Liidule, Euroopa Liidu integratsiooniprotsessi usaldusväärsus satuks kohe ohtu, kui me ületaksime oma mandaati aluslepingutes ette nähtud piiranguid meie tegevusele. suur tänu, sotsiaaldemokraatide nimel saab nüüd sõna veel üks aseesimees, Arlene McCarthy. suur tänu, te olete ilmselt minuga nõus härra president, et eurokriisist on saanud poliitiline kriis. Hollandi valitsus kukkus sellel nädalal ja äh, presidendivalimiste tulemusi Prantsusmaal on samuti tõlgendatud kui vastulööki kasinuskavadele Euroopa Keskpank räägib äh, nõrgast majanduskasvust äh, ja te lükkasite tagasi erine-, äh, uued stimu-, majanduskasvu stimuleerivad vahendid. kas te arvate, et kasv on tõesti väga aeglane, et Keskpanga poliitika on olnud liiga karm ja et on selge, et teie senised meetmed ei ole toonud tulemusi, kas ei ole ähm, nüüd Euroopa Keskpangal aeg ometigi võtta uus suund ja meelt muuta? härra Draghi. ei, me ei arva, et meie rahanduspoliitika on olnud liiga jäik. ma arvan, et me oleme suhteliselt avatud süsteem. ma ei tahaks küll öelda, et mõned andmed, mis meie pankade laenuanalüüsist välja tulevad, ei ole võib-olla küll äh, julgustavad, vaid näitavad seda, et pangandussüsteemi krediidi andmise äh, seni seatud piirangud on oluliselt vähenenud äh, võrreldes eelmise analüüsiga. ja nüüd see raha, mille meie oleme süstinud reaalmajandusse, äh, on jõudnud paremini ja kiiremini VKE-dele ja see on olnud peaasjalikult nõudmistepõhine, aga nõudmine on olnud äh, väike, nõudlus on olnud väike ja seega on ka vähe krediite välja antud. ma arvan, et äh, läheb veel natukene aega ja see raha jõuab turgudele, stimuleerib majanduskasvu ja äh, aktiviseerib majanduskasvu ja nagu ma ütlesin, inflatsioonimäärad samuti on praegu äh, Äh, suhteliselt madalad ja mulle tundub, et äh, me ei võta endale ju, nagu te teate, kunagi mingisuguseid eelkohustusi, aga me järgime äh, to toimuvat ja otsustame selle alusel. ALDE fraktsiooni nimel Silvi Kula. suur tänu äh,, proua esimees, suur tänu, härra president, et äh, tulite meile külla äh, mulle tundub, et olukord äh, võrreldes äh, jõulueelse ajaga on oluliselt muutunud, äh, täna hoopis teine jutt seega kui detsembrikuus, mulle tundub, et on toimunud tõeline konteksti muutus. enne jõuluööl võeti vastu see kuuene seadusandlik majandusjuhtimise pakt, eelarvepakt, siis käivitasite need pikaajalised finantseerimistegevused ja tundus, et asjad rahunesid maha. aga samas nüüd on kaks küsimust, mis mulle väga suurt muret tekitavad, räägin ka teiste kolleegide nimel, nimel on selge, et mõned liikmesriigid ei äh, täida eesmärke Äh, näiteks mina võitlesin selle eest äh, selles kuueses paketis, et distsipliin oleks äh, karm, aga reaalsus on see, et seda ei täideta ja see on viinud tõsiste muutusteni paljudes riikides, näiteks nagu, nagu Holland ja, ja me näeme, mis tulemused sellel on olnud. teine murepunkt on see, et üks järeldusi, üks tagajärgi nendele LTRO-del on see, et pangad ostavad üle riigivõlga ja kui me vaatame seda, kui äh, killustatud on turud ja pangad ausalt öeldes ostavad üles oma riigivõlga, sellist asja me pole me näinud siseturul äh, aastakümnete jooksul, äh, aga on rõhutatud ka seda, et see võib kaasa tuua täiesti katastroofilised tagajärjed sellel päeval, kui järsku ei ole enam äh, äh, riiklikel äh, rahandusministeeriumidel solidaarsust öö, öö, oma pankadega kuidas need kaks arengut, mis minu meelest on väga murettekitavad, äh, kuidas neid leevendada, see kahese paketi äh, mõte, kas see võiks olla leevenduseks või mitte? suur tänu, proua Kula. Te tõsta, tõstatasite kaks küsimust. kõigepealt kasinuskavad aga ma tõstataksin selle küsimuse natukene teistmoodi. kas eelarvete konsolideerimine on välditav? miks see üldse kõne alla tuli? sellepärast, et turud otsustasid mitte öö, ähm, enam teenindada riigivõlga seda sellepärast, et turud nägid, et mõned võlakoormad on lihtsalt liiga suured SK, riigi SKP-ga võrreldes ja seega oli see mõneti täiesti väldi-, vältimatu poliitiline meede selleks, et turgude usaldusväärsust taastada. kui äh, me eitame seda, et äh, eelarve konsolideerimisel on mõned äh, lühiajalised positiivsed mõjud, äh, ei ole õige. ta on olnud abiks, ma läheksin mõnel juhul isegi kaugemale ja ütleksin, et kui tekib selline hüsteeria turgudel, siis need äh, kokkuhoiumeetmed ei ole mitte lühiajalised, vaid pikaajalised. näiteks kui äh, tööhõive äh, noorte seas langeb, siis see ei ole lühiajaline äh, fenomen, me näeme seda. paljud noored inimesed on olnud juba üsna pikka aega tööta. kuidas siis sellest välja tulla? mina arvan, et äh, nii, et samal ajal rakendatakse struktuurireform, struktuursed reformid, mis vabastaks äh, mõned energiad, äh, mis majandused muudel ajastustel on olnud edukad, saaksid uuesti edukaks. on jah, mõningaid majandusi, kus energia ja, ja komp-, konkurentsivõime on kadunud, kuid see ka ei tähenda seda, et nendel ei ole piisavalt energiat või võimalust ennast nii-öelda vormi ajada uuesti nii et me peame leidma õiged tingimused selle tagamiseks. kui eelarved on konsolideeritud, äh, nagu ma ütlesin, see on vältimatu, et kärped tuleb teha, siis äh, peavad sellega kaasnema äh, struktuursed reformid ja siis tuleb luua selline poliitiline keskkond, kus nii rahapoliitika ja eelarvepoliitika on õigetel alustel see on meie eesmärk, me ei saa valitsu-, ressurssi asendada reformide tegemisel, keskpanga rolli, roll ega ka mandaat ei ole reforme läbi viia. ja teine küsimus, mis te küsisite, on see, et äh, need pikaajalised finantseerimistegevused võivad äh, katastroofilisi tagajärgi tuua pikaajaliselt, et äh, pangad ostavad üles oma riikide riigivõlga ärgem unustagem seda, milline oli olukord enne nende finantseerimistegevuste sissetoomist. kõigepealt äh, üldse on panga äriotsus see, millise võla nad teenindada võtavad. kui me LTRO-d käivitasime, oli see, et raha jõuaks kiiremini reaalmajandusse. probleem on selles, et krediitide kokkukuivamine, mis eelmisel aastal, esimesel poolaastal äh, toimus, äh, tegelikult pööras LTRO tulemused äh, ümber ja ilmselt sellel aastal ka ei ole tulemused veel väga head, aga tulevikus küll. aga nagu ma ütlesin, see on pankade äriotsus, äh, kuidas nad kavatsevad seda raha ära kasutada. enne neid äh, pikaajalisi finantseerimistegevusi ei ostetud üldse riigivõlga. ei, ei kohalikud pangad ega ka välispangad. välisinvestorid tõmbusid täiesti turgudelt tagasi ja põhiliselt ainult võlaturgude, võlaturud, võlakirjade turud ja teised laenuturud olid juba üsna kaua kinni. nii et milleks, millele me oleme tunnistajaks täna, on see, et pangad ostavad üles oma riigi võlakirju ja sellest tuleb üle saada. ja ma olen veendunud, et me saame sellest üle nii kiire, niipea kui eh, krediiditurud hakkavad toimima aga ma tahaksin öelda, et äh, mis on positiivne, on see, et meil on kaks äh, aspekti, millele tahaksin teie tähelepanu pöörata. kõigepealt äh, finantsturgude olukord on märkimisväärselt paranenud. selle aasta esimesel kvartalil äh, Äh, anti välja sama palju võlakirju kui äh, tervel eelmisel aastal. ehk teisisõnu, need pikaajalised finantseerimismeetmed äh, on turgudele raha toonud ja mõned laenuturud on avanenud ja see on väga positiivne. ja teine aspekt on see, et erinevalt üldisest muljest on riski meetmed ähm, riigivõla ja äh, kohalike pankade vahel äh, vähenenud, ehk teisisõnu, need riskid on praegu väiksemad, äh, nende vahel on väiksem suhe kui novembris. see on samuti väga positiivne, mis läheb vastuollu sellega, milline praegu üldine mulje tundub olevat. suur tänu konservatiivide nimel, Dirk, palun suur tänu, proua esinaine. härra president, meie viimasel kohtumisel detsembrikuus ütlesin ma teile, et on inimesi, kes tahavad teist teha Euroopa jõuluvana ja kahjuks jõuluvanadest saigi Te andsite umbes äh, ühe triljoni euro väikeste intressidega pankadele likviidsust äh, väga väikeste tagatistega. see ei aidanud sugugi kodumajapidamisi, nagu te olete ka ise öelnud. selle asemel on pangad ära kasutanud äh, raskustes olevate riikide võlakirjade ülesostmiseks. Te ei olnud mitte viimase astme laenaja, vaid kõikide laenajate toetaja aga probleemid on ju kõik ainult pankades, te ostsite nende, äh, selle rahaga ainult endale aega. pärast äh, härra Hollandi valimist Prantsusmaal äh, ei parane ka asjad, tema on üldse reaalsust on ju kaotanud ja ärge oodake mingisuguseid tulusid ka nendest pikaajalisest finantseerimismeetmetest, meie ei oota neid ja millal te lõpetate ära selle äh, Ähm, süsteemi, et äh, te toetate nõrkasid tagatisi pankadest, seda on nõudnud teilt ka Bundesbanki äh, president. suur tänu! ma siiski väidaksin, et äh, meie LTRO-d tulid täiesti õigeaegselt turgudele ja üldiselt on olnud suhteliselt edukad. kui me oleme sellega ostnud ainult aega, ja muuseas see nii ei ole, siis juba see iseenesest oleks äh, ju suurepärane. no kujutage ette, mis oleks juhtunud äh, vastasel juhul, kakssada kolmkümmend äh, miljardit eurot esimesel poolaastal turud kinni ja riigivõlad ainult kasvavad, mis oleks siis saanud, me oleksime, me oleme sellise olukorra tänaseks vältinud. aga ma tulen tagasi selle juurde, miks pangad ei laena pangad ei laena, sellepärast et kas neil ei ole raha või ei ole neil piisavalt kapitali või keegi ei taotle laenu. meie samm viis selleni, et see esimene faktor ei ole enam äh, asjakohane. me äh, toetame pankade kapitali ja muuseas, meil on võib-olla jah, pangandusprobleeme öö, konkreetsetes piirkondades, aga üldiselt öö, nii, nagu on Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus oma analüüsis öelnud, on Euroopa pangad pöördunud tagasi kapitali suurendamisele pangandusjärelevalveasutus äh, on teinud analüüsi et, et kuuskümmend viis prots-, mille kohaselt kuuskümmend viis protsenti ähm, pankadest on tingimustest kinni pidanud nende laenude puhul, mis neile on antud, nii et minu meelest ajavõit ei ole sugugi väike võit, me ei saa ähm, kuidagi suurendada kapitali, äh, suurendamist, äh, me saame anda pankadele vahendeid ja me ei saa ka kuidagi loomulikult inimesi panna laenama Äh, ja äh, teie viimasele küsimusele vastaksin nii nagu ikka, me ei võta kunagi selliseid eel, äh, ennetavaid otsuseid vastu ja nüüd roheliste nimel Pascal. siiski, härra Draghi. Teil oli veel üks küsimuse osa, millele jätsin vastamata. nimelt tagatised. ma arvan, et Äh, te kasutasite sõna, me oleme tagatisi vähendanud, see ei ole päris õige, me laiendasime tagatiste äh, kuju, miks? sellepärast, et me tahtsime, et pangad äh, osaleksid rohkem nendes tegevustes. ja viimase LTRO operatsiooni puhul kaheksasada panka osales, nelisada kuuskümmend nendest muuseas Saksa pangad ärge unustage seda, et nendes tegevustes äh, on osalusmäär umbes seitsekümmend viis. miks? seda sellepärast, et põhimõtteliselt see tagatis, mida me nõuame, peab kõigepealt olema teatava kvaliteeti ja teiseks see peab olema pakk, pakett, mida üldiselt VKE-del ei ole ja seega see likvideerimismenetlus näeb välja nii, et väga suured pangad osalevad meie operatsioonides ja normaalsetes tingimustes jagaksid nad siis need vahendid äh, väiks, väikestele ja keskmise suurustega pankadega, aga miks? seda sellepärast, et see vahepealne faas on äh, ennast kinni pannud ja oluline on meie jaoks äh, saada otse juurdepääs väikestele pankadele. nii et me oleme tagatiste äh, võimalusi laiendanud, aga mitte nõrgendanud äh, tagatisi või vähendanud tagatisi. me tahame tagada selle, et äh, see, need vahendid, mille me anname, oleksid äh, vastavuses tagatisega, nii näiteks nagu ähm, võlausaldajate väärtuskärbete puhul, nõuete väärtuskärbete puhul üldiselt tänu nendele väärtuskärbete ainult poole me saame tagasi, aga see võib olla isegi kuni seitsekümmend viis protsenti. nii et ma arvan, et äh, meie uued tagatised ei ole sugugi nii riskantsed, nagu teie väidate. Pascal, palun. Äh, suur tänu, tere hommikust, härra Draghi! jah, tõesti äh, arvatakse, et LTRO-d olid nii vajalikud nagu morfiin haigele valuvaigistina aga põhimõtteliselt selles mingisugust haigust ei paranda, struktuurseid äh, probleeme need LTRO-d mm, ka ei lahenda, nii nagu kolleegid ütlesid. ma tahaksin rääkida sellest, kuidas neid on kasutatud. mulle tundub, et demokraatia vaatevinklist on täiesti äh, äh, legitiimne õigus meil teada, mis nendest miljarditest on saanud, kas neid on kasutatud reaalmajanduse äh, toetamiseks äh, või on äh, need pandud keskpankade ressurss ähm,, reservidesse, ma tahaksin tõesti teada, äh, mis sellest rahast on saanud ja see, et me teame, mis selle rahaga toimub, on ju osa sellest, äh, kuidas me usaldame Euroopa Keskpanka. me ei saa nõuda seda, et inimesed kogu aeg püksirihma kokku tõmbaksid, koomale tõmbaksid ja samas äh, miljardeid kasutatakse ilma igasuguse kontrolli, läbipaistvuse ja jälgitavuseta pankadesse. ja kas kas te olete edastanud konkreetseid äh, andmeid selle kohta, mis toimub kohalikes pankades, mitte ei räägi pidevalt ainult üldisest analüüsist ja minu teine küsimus puudutab seda, mida te ütlesite oma sissejuhatuses. Te ei äh, kavatse panna tingimusi äh, nende vahendite kasutamisele pankade poolt, miks? miks äh, anda need miljardid, mis jah, on vajalik, äh, nagu te selgitasite, miks aga mitte nõuda tagatisi? nii nagu iga kord seati tingimusi, kui äh, Euroopa Keskpank ostis üles äh, väga suurtes probleemides olevate riikide võlgu, Hispaania, Kreeka ja nii edasi ja minu meelest peavad sellised tingimused ja tagatised olema, kui me tahame säilitada usaldusväärsust Euroopa Keskpanga vastu. suur tänu. ma ütleksin kohe, et te peaksite siiski jätkuvalt Keskpanka usaldama. see on üks meie kõigi, kõige suuremaid väärtuseid, äh, teie usaldus meie institutsiooni tegutsemise vastu. aga mõned argumendid võib-olla, et miks see usaldus peaks säilima teie poolt? asi on nii, et äh, kõik pangad äh, proua esinaine. tundub, et prantsusekeelne tõlge on kadunud väidetavalt. kanal kolm. Prantsusmaa on kaardil, aga prantsuse keel kuhugi täna saalist kadunud. No I think it's a general fault. tegemist on tehnilise veaga. Okay, I think we are all right now tundub, et toimib. Jean-Paul, see probleem oli paljudel, mitte ainult teil. härra Draghi nüüd. nagu ma siis ütlesin, ma arvan, et teie usaldusväärsus meie suhtes on meie kõige suurem vara ja põhjendaksin natukene seda, miks te peaksite meid jätkuvalt usaldama. kõigepealt mis nende pikaajaliste finantseerimistegevustega tegelikult toimub? Ähm, äh, need, et need on kolmeajalised meetmed, neid on tervitatud äh, kui meedet, mis on äh, teatava usaldusväärsuse finantsturgudel taastanud ja seda sellepärast, need on kolme aasta pikkused tegevused, mitte aastased või kaheaastased. sellega tuleb arvestada, mõneti on see teatavaks tagatiseks pankadel on juurdepääs vahenditele kolmeks aastaks. see on teatav kinnitus sellele, et poole aasta pärast või paari kuu pärast on nad jälle rahast tühjad ja see on võib-olla olnudki kõige olulisem äh, eelis sellise meetme puhul ja sellist eelist me varem pole Keskpanga puhul näinud ja siis nüüd äh, jah, see küsimus, nagu te esitasite, et kuhu see raha on läinud. ja kohe esimese operatsiooni käigus me nägime seda, et nende pankade iseloom, kes laenasid, oli, oli hoopis erinev kui need pangad, kes keskpanka äh, need vahendid andsid. miks see nii on? see näitab seda, et taoline likviidsus neid, neid vahendeid lihtsalt ei võeta keskpangast välja ja siis äh, hoiustatakse jälle uuesti keskpanka tagasi. vastupidi, see läheb teistesse pankadesse, kes siis võib-olla selle ladustavad äh, omakorda keskpanka. nii et äh, tõendid tõesti on meil selle kohta, et see, need vahendid liiguvad läbi majanduse. me sellepärast kõige rohkem mures olime, et see nii ei juhtu. aga kas me ise teame, kuhu see siis täpselt läheb? Euroopa Keskpanga bilanss eh, seda ei näita. meie bilanss näitab seda, et kui meie likviidsust tekitame, siis see läheb kohe meie eh, reservidesse, eh, keskpanga hoiustamisvõimalusse ja meie reservid seega tõusevad, suurenevad. aga kuhu ta vahepeal seal majanduses läheb, seda me saame näha ainult äh, äripankade konsolideeritud bilanssidest erinevates liikmesriikides ja seda me iga päev äh, nädala ja kuu kaupa jälgime. aga me ei tea, kui palju sellest on läinud krediitideks või võlakirjade ülesostmiseks, seda meie Keskpanga andmebaasis ei ole, me peame need andmed äripankadest äh, kokku, kommertspankadest kokku koguma. ja ma olen veendunud, et mõne kuu pärast on meil võib-olla natukene parem ülevaade selle kohta, kuidas seda raha kasutatakse ja kuhu ta jõuab me oleme näinud, et pankades on äh, riigi võlakirjade osakaal suurenenud, eriti Itaalia, Hispaania ja teiste pankade puhul ja muuseas Prantsuse pangad, kus tõesti võlakirjade hulk on suur, riigi võlakirjade hulk on suurenenud. enamus analüüs, äh, enamus meie tõendid on aga kaudsed, me oleme näinud seda, et krediiditurud on taas avanenud, rahaturud on avanenud mõelge mm, äh, võlakirjade väljaandmisele, mis praegu on toimunud. Need on kõik äh, selle reaalsuse sümptomid, äh, mille tervislikust seisust saame me paari kuu pärast natukene parema ülevaate ja läbipaistvuse osas mul ei ole mitte mingisuguseid kõhklusi. info on läbipaistev, jagatakse kõigile laiali ja me anname endast kõik. aga meie bilanss seda otsekohe ei näita aga kui te ei ole minuga nõus, siis äh, andke teada. ja siis veel ühe küsimuse te tõstatasite. Te küsisite, et kas on nii, et äh, me ei sea pankadele tingimusi selle raha kasutamisel, aga samas äh, äh, võlakirjade ostuprogrammis nõuame et äh, äh, vabandust, väärtpaberiturgude programmis nõuame seda. see ei ole päris nii. kui me oleksime niimoodi käitunud, kõneleja ütleb, et ta alustab uuesti. küsimused on kõik head, ma tean, et mul läheb kaua aega nendele vastamiseks. põhjus miks äh, väärtpaberiturgude programm üldse käivitati, oli see, et rahapoliitika äh, ülekandekanalid äh, olid sulgunud ja, ja me nägime, et rahapoliitika meetmetel ei olnud mõned, mõnedes liikmesriikides absoluutselt mitte mingisugust mõju. ja me tahtsime need kanalid uuesti puhastada ja tööle panna. me ei seadnud mitte mingisuguseid konkreetseid tingimusi. oli riike, kellele me ütlesime, et kui te oma eelarveid ei kärbi, kui te struktuurseid reforme läbi ei vii, on ebatõenäoline, et teie rahapoliitika kanaleid reaktiveeritakse. me võime küll sekkuda, kui vajalik, kuid selle mõjud on öö, äh, olematud kuivõrd turud näitavad seda, et te mitte kuidagi ei paranda oma juurdepääsu turgudele ja sellepärast me taolised ähm, tingimused seadsime. aga miks me siis nüüd pankadelt ei nõua tagatisi? Euroopa Liidu majandus äh, teatavasti äh, põhineb ähm, vabaturu ja lepingute alusel. seega me ei anna krediite nii nagu plaanimajanduste puhul. me ei saa seda teha kui üldse keegi, siis äh, siseriiklikud keskpangad on paremas olukorras, kuivõrd nad on oma riiklikele pankadele otseselt lähemal. härra Lamberts, äh, mida te siis ütlete, et pankade puhul moraalset äh, ohtu ei ole? kommentaarid ilma mikrofonita. proua esinaine ma olen veendunud, et me tuleme selle asja juurde tagasi, me oleme juba väga pikalt ajast maas, kolleegid. Kuue ja Jörgen, palun. <clears throat> jaa, tänku. Äh, Herr Draghi, ich äh, jah, suur aitäh, härra Draghi. ma saan ainult jätkata samas liinis, nagu on juba küsitud. ikka ja jälle küsivad valijad meilt, mis on saanud Euroopa Keskpanga rahast, kus see on? ma ei pea seda küsimust tegelikult enam kordama, aga ma võin teile kinnitada, et inimesed küsivad seda ikka ja jälle, kus kohas see raha siis on ning väga paljudele on väga raske seda aktsepteerida, et mingisugust äh, vastust tegelikult ei ole nad saanud ning Saksa meedias räägitakse nii-öelda sotsiaalriigi lõpust ning nendest probleemidest saame üle ainult siis, kui me lõpetame selle sotsiaalriigi, kus antakse inimestele töökohad ja tagatakse neile turvavõrk ning kodanike jaoks see tähendab seda, et pangad päästetakse ilma igasuguste tingimustega, tingimusteta, aga inimesed, meie valijad, on need, kes peavad selle eest maksma, kes peavad loobuma olemasolevast turvavõrgust, kaotavad igasu-, kaovad ära igasugused sotsiaaltoetused, mein-, pensionid ja nii edasi ja nii edasi, see on väga suur poliitiline probleem. loomulikult minu riigis ning ma usun, et ka teistes riikides, need küsimused on need, mida inimesed ikka ja jälle küsivad, inimesed tulevad välja nende küsimustega ikka jälle ja ma tahaksin teada, kuidas teie vastaksite Euroopa kodanike küsimustele, mis puudutavad seda, kuidas pangad oma raha kasutavad ja mis saab inimeste turvavõrgu. suur tänu, härra, ütleb härra Draghi. Euroopa Keskpangas on likviidsus täiesti olemas, ma räägin, et see on aritmeetiline, matemaatiline fakt ja vahepeal on lihtsalt kõnealuste pankade identiteet muutunud majanduses toimuvad muutused, pankades samuti ning me ei saa praegusel hetkel konkreetselt öelda, kui palju läheb raha krediitidesse ja nii edasi. ma, ma võin öelda ainult seda, et panga võlakirjade portfellid on suurenenud, aga las ma ütlen pankade kohta vähemalt ühte. pangad on Euroopa jaoks väga oluline kanal enam, enam kui kaheksakümmend protsenti krediiti tuleb pankadest, erinevalt Ühendriikidest, kus ainult kolmkümmend protsenti krediiti tuleb pankadest ja ülejäänu turgudest. nii et kui te soovite krediidiprotsessi taaskäivitada, siis tuleb minna panka. Euroopas saab krediiti pangast, mitte nii nagu Ühendriikides. ja ma ei, rõhutan ikka ja jälle, et meie panga aastaaruandes, mida teile üsna varsti tutvustatakse, räägitab, räägitakse ka krediidi krediidi andmisest keeldumisest, see on oluliselt vähenenud. inimesed, kes krediiti soovivad, väga tihti ka seda saavad, praegusel hetkel ei taha inimesed liiga palju raha lihtsalt saada. see on üks küsimus ja teine, ma arvan, puudutab seda väidet, kus ma ütlesin, et Euroopa sotsiaalmudel on surnud. lubage, ma selgitan, sest et see oli tegelikult üks tsitaat ajalehest võetud, aga see artikkel oli palju selgem so. sotsiaalse kaasamise ja solidaarsuse väärtused on alati minu kultuuri kuulunud. probleem on lihtsalt selles, et mitte iga sotsiaalmudel ei ole kestlik. sotsiaalmudelid rajanevad võlgadele ja väga suured võlad muutuvad jätkusuutmatuks ja seetõttu ma ütlen, et Euroopa sotsiaalmudel, jah, see peab olema, aga see peab olema jätkusuutlik ning seetõttu mõningates Euroopa euroala piirkondades vajab see korrigeerimist. ma ütlesin seda, mitte seda, et meil ei ole üldse sotsiaalmudelit vaja, ma ei ole Euroopa sotsiaalmudeli vastu. suur tänu! suur tänu! EFT nimel Gottfried suur tänu, härra Draghi, selle eest. mina saan aru, et Euroopa Keskpanga pikaajaline refinantseerimise operatsioon soovib pankasid refinantseerida ning ma äh, tahan puudutada seda ideed, et suveräänsed riigid võivad pankade poole pöörduda, aga Hispaania ja Itaalia majandused ei tooda piisavalt, et oma valitsusi üleval pidada. numbrid ütlevad, et kakssada miljardit olete te laenanud Hispaania valitsustele ja Itaalias samuti on laenud olnud väga suured Hispaanial on tarvis laenata sel aastal veel väga suur summa raha. Itaalia valitsus vajab sada viiskümmend miljardit eurot võlakirjade näol, et sellel aastal toime tulla, nii et minu jaoks on täiesti mõistetamatu, et kuidas te saate mitte välja anda veel ühte võlgade vooru sel aastal, te ütlete, et te ostate aega, te võite osta võib-olla paar päeva või paar tundi, aga mitte rohkem nii et see tegelikult ei lähe Maastrichti lepinguga kokku ja kas ma tohiksin küsida või juhtida teie tähelepanu veel artiklile sada neli Euroopa Keskpanga hartas ning ma tahaksin öelda, et Euroopa Keskpanga käitumine ei ole kooskõlas ei Maastrichti lepinguga ega ka teie oma harta saja neljanda punktiga. nii et kui me räägime Euroopa Keskpanga usaldatavusest, ma ütlen, et ma olen olnud rahandussektoris kolmkümmend viis aastat, aga ma ei ole neid mitte iial usaldanud. keskpankasid ei ole ma, ma mitte iial isiklikult, aga ma teid ei usalda mitte üks raas. mida te küsisite, küsib härra Draagi. Teie oma harta kohta. vastus on jah ja vastus on jah. igal juhul mul ei ole täpseid arvulisi näitajaid, aga asi on selles, et kas me peaksime rahastama pankasid niisuguses ulatuses, et nemad võivad osta nii palju valitsuse võlakirju, kui nad soovivad. ei, pangad peaksid iseennast rahastama, meie peame taastama turutingimused niimoodi, et pangad saaksid ise ennast rahastada. meie asi ei ole lõputult raha välja anda, nii et pangad saaksid artiklitest üks, kaks ja kolm kõrvale hiilida. seda tuleb kogu aeg meeles pidada. suur tänu. nüüd Hans-Peeter. jah, suur tänu, Äh, härra Draghi, kaks küsimust. esiteks, kas me saame ette näha, kui härra Holland valitakse, kas siis hakkab finantsturgudel jällegi midagi juhtuma, kuidas Euroopa Keskpank ennast selleks ette valmistab ning teiseks kas te võtate arvesse ka seda, mis võib siis juhtuda ning kas turud juba ootavad ja eeldavad seda sündmust, sellepärast et noh, minu koduriigis näiteks, mida te oskate öelda Austria laenude kohta EKB-s, e-, Euroopa Keskpangast ning mida te arvate, missugused on tulemused minu koduriigi suhetele reitinguagentuuridega, mis reitinguagentuurid ütlevad? lubage mul lihtsalt mõtiskleda. ma arvan, et me oleme kõik nõus sellega, et igasugused lahkarvamused ja kokkuleppele mittejõudmised ei ole euro jaoks head ja kuna me kõik oleme sellega nõus, siis ma usun, et selle poliitilise protsessi peamised osalejad, kus inimesed seda samuti mõistavad ja no ma loodan ja olen tegelikult üsna veendunud, et hoolimata esialgsete seisukohtade erinevusest lõpuks jõutakse niisugule kokkuleppele, millest nii Euro kui Rahandusliit ainult tugevamana välja tulevad. ma ka viitasin sellele oma sissejuhatava sõnavõtu lõpus, et minu arvates on praegu õige aeg mõelda pikemas perspektiivis, küsida endalt, kuhu me tahame minna ja küsida, missugused tingimused peavad olema täidetud selleks, et me saavutaksime oma lõpliku eesmärgi ja konkreetsem küsimus, et kas me ostame Austria laenusid, Austria varakirju või ei, seda ma, sellele ma ei saa vastata, sest et me lihtsalt ei avalikusta informatsiooni, milliste riikide võlakirju me ostame. palun vabandust selle pärast. suur tänu ja nüüd Rahvapartei nimel Bernard. jah, aitäh, härra president järgmisel teisipäeval olete te pool aastat ametis olnud ning te olete Teid on muidugi ka palju kritiseeritud, aga mina tahaksin teid kiita. selle kuue kuu jooksul olete te üritanud väga paljusid majanduslikke keerukusi lahendada ja te tegelikult olete kiiru-, kiituse ära teeninud. Te olete pannud paika pankade krediidiliinid ning selle eest teid tuleb ainult kiita, sellepärast et poliitikud ei ole suutnud otsuseid vastu võtta, poliitilised protsessid on liiga pikalt toiminud. inflatsiooniriski kohta ütlete te, et see on väike risk, avalikkus ei ole sellega nõud, nõus. kas te võiksite öelda, miks te arvate, et inflatsioonioht on väike? nüüd ning teiseks Euroopa keskpanga laenud ei suuda lahendada pangandussektori struktuuriprobleeme, seda te juba ütlesite. aga kas need uued meetmed, mis te seitsmeteistkümne keskpanga jaoks välja töötasite, kas see tähendab seda, et tulevikus saavad need seitseteist eh, keskpank, panka ise anda välja direktiivid tagatiste osas? ning viimane küsimus, Euroopa Keskpank kas Euroopa Keskpank jätkab võlgade ülesostmist teiseselt väärtpaberi võlakirjaturult, järeltulgudelt, turgudelt või ei kavatse ta seda enam jätkata? ning missugune on Kreeka puhul on see, et riigi võlgade laen on riskimäär on seatud nullile, on tegelikult kahel. esiteks, lubage mind, mul teid tänada selle väga harva esineva kiituse eest ja kui ma nüüd tulen kõigepealt inflatsiooni puudutava küsimuse juurde, siis tõesti, ma ütlesin, et inflatsiooni risk suures osas on tasakaalus. meil on teatavad ohud, näiteks näiteks täiendavad nafta hinnatõus või kaudsete maksude kasvamine ja siis on loomulikult ka europiirkonna majanduse raskused, välja arvatud üks riik, Saksamaa, on, ei koge hetkel majandusraskusi, aga üldjoontes me näeme, et inflatsioon on kuskil kaks koma seitse protsenti, me loodame, et see alaneb järgmiseks aastaks, kahe tuhande kolmeteistkümnendaks ja läheb isegi alla kahe protsendi. eeldades muidugi, et tooraine hinnad ei tõuse ja kaudsed maksud ei kasva ning eeldades ka seda, et inflatsiooni eeldused jäävad suhteliselt tasakaalu Äh, vabandage, ütleb härra Draagi, ma tahaks näha seda inimest, kellele ma vastan. nii et me vaatame väga hoolega igasuguseid hindade ja palkade kõikumisi ja läbirääkimisi, sellepärast et me soovime kindlasti, et inflatsioon jääks stabiilseks äh,, jääks tasakaalu. teine punkt, ma arvan, et tegelikult asjaolu, et iga riiklik kest-, keskpank võib ise otsustada, missuguseid tagatisi ta kasutab, ei ole tegelikult õige. nii need asjad ei käi. meil on olemas ühine raamistik, meil on ühised reeglid ning panganõukogu otsustab nende ühiste reeglite osas ja seejärel riiklikud keskpangad teevad oma pakkumise, kuidas nad soovivad seda teha. nii et asi ei ole sugugi selline, et euroala muutub niisuguseks endiseks Nõukogude Liidu taoliseks killustatud alaks, nii see kindlasti ei ole. nagu oli vanasti rublaala. loomulikult me hindame tagatiste väärtust, see on alati niimoodi olnud ja see on ka meie praegustes reeglites. nüüd nüüd väärtpaberiturgude programm. sellega oleme me viimased viis-kuus nädalat väga aktiivselt tegelenud ning see ei ole sugugi veel valmis, aga me ei taha võtta mingisuguseid eel, eelkohustusi, aga tegelikult on veel üks põhjus, miks me praegusel hetkel ei ühes ega teises suunas mitte midagi ei ütle. nimelt seetõttu, et praegune olukord on äärmiselt ebakindel ja nii nagu ma eelmisel korralgi ütlesin pressikonverentsil, siis mis tahes väljumisstrateegia on ennatlik, võttes arvesse praegust majandusolukorda. siis oli veel üks küsimus, mille kohta ma ei vastanud ah,. see oli äh, nullriskiga riigi võlad. see on küsimus, mis langeb kapitalinõuete neljanda direktiivi alla. parlament on jah, sellest juba mõnda aega huvitatud olnud, ütleb proua esinaine. no rääkides nüüd killustatusest, kui me peame erinevatele riikidele erinevad riski määrad kehtestama, siis saab meie krediiditurg olema äärmiselt killust-. nii et me peame tegelikult väga tõsiselt selle peale mõtlema ja ma ei ole tegelikult kindel, et Euroopa Keskpank on seda küsimust väga põhjalikult siiamaani uurinud. võiks olla väga huvitav, kui te mõtleksite sellele ja teataksite ka meile, mida kaalute ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel Leonardo, äh, suur tänu, härra proua esinaine. mul on tegelikult kolm asja, mida ma tahan öelda ja te võite öelda, kas te olete nendega nõus või mitte. esiteks, äh, äh, fiskaalkonsolideerimine on täiesti vältimatu, aga see sõltub suuresti sellest, kuidas me teda rakendame. meil on tarvis tagada see, et konsolideerimispoliitika on ka rakendatav ning peab silmas tegelikke vajadusi ning seda, kuhu majandus liigub ning erinevate riikide olukordade eripära, isegi nende riikide oma, keda peetakse täiesti maksujõuliseks. nüüd teine, eh, LTRO, see on üheaegselt nii riskantne kui nutikas, aga samas sellest ei piisa, et vabaneda pankade probleemidest, pankade mõjuprobleemidest ning pankade vahel sellise süsteemi probleemidest, kus on suhteliselt suur kriis, nii et me peame leidma siis uusi reageeringuid, uusi lahendusi, uusi vastuseid. see on teie ülesanne ja keskpankurite ülesanne ning kolmas seisukoht, me peame taas käivitama Euroopa pikaajalise visiooni ning selles peab olema kaasatud ka Euroopa Keskpanga uus uued kohutused, uus mand-, uus mandaat. kas te olete nõus nende kolme seisukohaga? kui, siis me saame kõvasti aega kokku hoida, aitäh! Eh, eh, kas vastan itaalia või inglise keeles, küsib härra Draghi, hea küll itaalia keeles. hüva. ma olen nõus poolega sellest, mis te ütlesite. aga mis puudutab äh, fiskaalkonsolideerimist, kui see põhineb maksude tõstmisel, siis see läheb liiga kaugele. fiskaalkonsolideerimine peab toimuma pigem kulude vähendamise alusel, eriti kõige vähem tootlike kulude vähendamise osas, mitte infrastruktuuri või investeeringukulude vähendamise osas, aga me ei saa toetuda ainult maksudele. kui me oleme niisuguses olukorras, kus on meil väga suured pinged, siis on tähtis, et me ei hakka lihtsalt sellepärast maksusid tõstma, sellepärast et see oleks kõige lihtsam, seda me kindlasti teha ei tohi, nii et see sõltub suuresti sellest, kuidas me fiskaalkonsolideerimist näeme ja kavatseme rakendada pankadel on muidugi mõned niisugused olukorrad mõningates Eurotsooni riikides, kus kus nad peaksid võimendamist vähendama, sellepärast et vastasel korral see mõjutab kahjulikult nende bilanssi, seega on neil tarvis mõningaid vahendeid likvideerida mida LTRO võimaldab, on nimelt anda niisugust ruumi, et see vahendite likvideerimine saaks toimi-, toimu-, toimuma mõistlikus ajavahemikus, ilma et ta tooks kaasa hindade kokkuvarisemist ega suuremaid kahjumeid pangale. teisisõnu, see peab, see võimaldab aega võita, et seda operatsiooni rahulikult ellu viia, aga mõningates pankades ja mõnel pool see lihtsalt on hädavajalik ja Euroopa Keskpank ei saa seda ise teha. me peame lihtsalt neid zombipankasid, nagu keegi neid nimetas, aitama, et nad peaksid, et nad suudaksid siiski ellu jääda, kui neil on vähemgi lootus ellu jääda. suur tänu! suur tänu ja nüüd kolleeg Schmidt, Olle Schmidt. Sul ruolo della BCE noi non, non, non facciamo ipotesi, questo un po' è è nelle, mani, è nelle mani dei legislatori. Io credo che, come vedete voi, io credo che avere... Äh, see on kõik seadusandja kätes. Äh, meie ülesanne hinnastabiilsuse garanteerimiseks on niigi juba keeruline. suur tänu, härra Draghi, mul on kaks küsimust ja üks palve. valimiskampaanias Prantsusmaal, nagu siin on ju varem ka viidatud, on toimunud äh, suur diskussioon EKP tegevuse üle ja mitmed äh, majandusteadlased on öelnud, et kui te kõike valesti ei tee, siis te teete vähemalt enamik asju valesti. ja paljud kolleegid soovivad suuremat tähelepanu kasvule. kuidas te kommenteerite seda väidet, et te ei tee piisavalt majanduskasvu tagamiseks? teine küsimus on lihtsam, see ei ole otseselt seotud tänase teemaga, aga täna hiljem äh, hääletame finantstehingu maksu üle kas te võiksite mulle nõu anda, härra Draghi, kas ma peaksin toetama FTT sisseseadmist Euroopas? noh, nagu näete, meil on siin äh, sõltumatu panga esindaja. ja viimane kommentaar on väga tõsine, see on palve. mina tulen riigist, mis on Eurotsoonist väljaspool ja ma püüan peaaegu iga nädal selgitada oma riigis ja oma kodanikele, et Eurotsooniga liitumine oleks kasulik. seega minu palve teile, härra Draghi, on järgmine. ma arvan, et te olete praegusel hetkel ainuke eurooplane Euroopas. aga võib-olla te püüaksite selgitada, miks Euroopa jaoks on hädavajalik omada ühtset valuutat, sest praegusel hetkel näiteks minu liikmesriigis on täiesti võimatu selgitada, miks minu riik, Rootsi, peaks liituma Eurotsooniga. ja ma arvan, et võib mõnikord mõnikord ma arvan, et Eurotsoonile oleks olnud parem, kui Rootsi oleks õigel ajal liitunud, see võib-olla oleks eh, toonud juurde stabiilsust ja solidaarsust. aga ma palun teid, ärge kaitske ainult seda, mis täna toimub, teil peaks olema ka visioon ülejäänud Euroopa Liidu kümne liikmesriigi jaoks. aitäh! Well, thank you. aitäh, esimene küsimus. Äh, kas me teeme piisavalt majanduskasvu heaks? meie ülesanne ei ole sellega tegeleda, meie ülesanne on tagada hindade stabiilsus ja seeläbi aidata kaasa majanduskasvu saavutamisele ja seda eesmärki me täidame. lisaks on meie tegevus kaasa aidanud finantsstabiilsusele ja kasvule. meie rahapoliitika, mille võtmeeesmärgiks on äh, hinnastabiilsus, on kasvule kaasa aidanud mul ei ole siin palju lisada, aga majanduskasv, nagu te teate, sõltub ka paljudest muudest asjadest. üks asi on riikidega, teine asi on reaalmajanduses tegelikult toimijatega, ette, suurettevõtted, väikeettevõtted, tarbijad, investorid Nemad peavad uuesti hakkama usaldama majandust, ettevõtete kindlustunne, tarbijate kindlustunne, äh, majanduse stabiilsus, hinnastabiilsus, finantsstabiilsus on oluline. aga samas me peame ka vabaks laskma selle ettevõtlusenergia, äh, mis nendel inimestel minevikus on olnud nii et minu meelest on siin väga keerulise teemaga tegemist. EKP saab tagada üldised poliitika tingimused selle reaktiveerimise toimimiseks. mis puudutab äh, finantstehingu maksu, siis äh, siin me oleme maksuvaldkonnas ja ei ole EKP äh, ülesanne avaldada arvamust äh, maksude kohta või erimaksude kohta. minevikus olen öelnud, et finantstehingu maks selleks, et ta oleks praktiline, peaks äh, olema globaalne või kõikides riikides. vastasel juhul äh, tööstusettevõtted äh, või tähendab, vastav sektor kolib välja nendesse riikidesse, kus ähm, kus seda maksu ei ole või siis toimub üleminek nii-öelda varipangandusele, kus makse ei maksta. teine aspekt on vaade turule. põhimõtteliselt maksude sisseseadmine vähendab likviidsust ja suurendab volatiilsust. see mõjutab siis äh, spekulatsioonist saadavaid tulusid, sellepärast et äh, mida suurem on volatiilsus, äh, vastupidi, siis see konkreetne maks vähendaks volatiilsust ja mida suurem on see volatiilsus, seda suurem on spekulatiivsed tulud. Äh, selles äh, valdkonnas on seostatud meie äh, instrumentidega, näiteks repoturul. aga teatud piirangud on, kui me mõtleme finantstehingumaksule, on veel üks selline üldine idee, mille peale võiks mõelda. meie elame hetkel, kui enamik välisinvestoreid, välisrahastajaid äh, turgudel ja äh, ettevõtetest on suuremast osast Eurotsoonist lahkunud. me tahame, et nad tuleksid tagasi. nii et siinkohal tekib küsimus, kas finantstehingumaks oleks parim viis nende äh, välisinvestorite tagasimeelitamiseks euroalale. aga nagu ma ütlesin, need on arvamused inimese poolt, kellel ei ole ei mandaati selle arvamuse avaldamiseks ega ka põhjust. nüüd see palve oli äh, väga oluline, selgitada, miks ühtne valuuta on kasulik. see on olnud kasulik, need kasud on minevikus korduvalt välja toodud, lõputult on nendest räägitud ma arvan, et teil on õigus selles osas, et praegusel hetkel ei ole õige hetk hakata kaitsma olemasolevat olukorda, on õige hetk mõelda selle peale, mis saab tulevikus. praegu on õige aeg pakkuda välja pikaajalised eesmärgid seoses meie visiooniga ja samas ka öelda, millised tingimused peavad saama täidetud selleks, et see visioon ellu rakenduks. seda on varem tehtud seda tehti Maastrichti lepingu sõlmimise ajal, seda tehti euro kasutuselevõtu ajal. kümme-viisteist aastat ette määratleti ära rada, mida mööda minna ja määratleti ära ka need tingimused, mis on vajalikud eesmärgi saavutamiseks. ma arvan, et praegusel hetkel on meie olukord sarnane. aitäh! nüüd ECR-i nimel Robert Sall. aitäh, proua esinaine ja härra pressimees, president. minu küsimus on väike äh, probleem äh, euro jaoks, aga suur probleem ühe liikmesriigi jaoks, mis ei ole Rootsist väga kaugel, nimelt Lätis äh,. kuu alguses äh, äh, tsiteeris üks äh, uudisteagentuur Läti peaministrit, EKP äh, e süüdistamises ähm, ja ta süüdistas neid siis poliitilises äh, võitluses ja äh, teatud riikide, näiteks Kreeka ründamises. kui toimub näiteks hindamine, siis Lätit on hinnatud võrreldes Rootsiga, mis muuseas ei ole Eurotsooni riik. oletame et äh, aastast kaks tuhat neliteist tahaks üks või kaks liikmesriiki liituda Eurotsooniga. kas te võite kinnitada, et EKP, kui ta hindab äh, Läti või mõne teise äh, liikmesriigi võimalusi Eurotsooniga liituda, lähtub ainult ametlikult kehtestatud kriteeriumitest või ta kavatseb siin Äh, improviseerida. ma kinnitan, et konvergentsuskriteeriumid äh, on samad, mis minevikus, valikuliselt neid ei kohaldata ja liikmesriiki ei diskrimineerita, aitäh. Thank you, now we go back to the EPP and Mario Mauro. Mario Mauro, palun. Efkaristos, kirje Prodre Draghi eh,, ho preferito ringraziarla anticipatamente. aitäh! tahtsin teid tänada kreeka keeles, härra keskpanga president, sest ma tean, et teie saksa ja kreeka keele oskus on umbes võrdne. tahtsin teilt äh, küsida millegi kohta, millele viitasite oma kõne alguses, see üllatas mind. Te rääkisite EKP uuest paindlikkusest. mind see üllatas, sest praegusel hetkel on käimas äh, keerukas majandus- ja finantskriis ja valitsused on väga ranged igasuguse paindlikustamise suhtes. ja tegelikult EKP paindlikumaks muutmine on ainukene äh, manööverdamisruum, mis meil üldse on. eriti Saksa valitsus on äh, eurovõlakirjade osas väga jäigal seisukohal, samas on nad olnud suhteliselt pooldavad äh, EKP süsteemi äh, Äh, paindlikumaks muutmise kohta. võib-olla te lihtsalt selgitaksite, mida te mõtlete selle suurema äh, paindlikkuse all? võib-olla ma rääkisin natukene segaselt, millal ma mainisin äh, EKP paindlikkust. kõne alguses ma vaatan järgi. Te räägite I think it's must have been something with translation because Chidas võib-olla siin on mingisugune siin on mingi segadus, ma arvan, et paindlikkusest ma küll ei rääkinud <laughs> tõesti ei rääkinud. kontrollin üle ja vastan siis selge, kontrollime järgi ja vaatame, kas leiame lahenduse, aga nüüd saame edasi liikuda järgmise sotsiaaldemokraatide küsimuse juurde. või on teil veel küsimusi? Läheme nüüd edasi ja tuleme selle paindlikkuse juurde hiljem tagasi. suur tänu, Sharon! mind valiti Prantsusmaalt, aga ma ei taha küll äh, süüdistada EKP-d äh, kasvu takistamises või äh, rääkida moraalsetest ohtudest Äh, tegelikult on oluline äh, strateegia majanduskasvu tagamiseks Euroopas ja nagu te ütlesite, oluline ei ole mitte ainult rahapoliitika, vaid hea poliitiline nii-öelda miks ja äh, lepingute arutelu käigus on sellest palju räägitud. Teie kaitsete sellist liini, mis on nii-öelda Euroopa äh, Äh, rahandusministeeriumi liin, ähm, see on selline kentsiaanlik või, äh, või Macmillan'i komisjoni liin, te olete kindlasti selle valdkonna spetsialist, te toetate ekspansionistlikku äh, rahapoliitikat ja samas eelarvekärpeid koosmõju strukturaalsete reformidega. aga praegusel hetkel, järgmisel aastal prognoositakse, et Eurotsooni majandus tõmbub kokku. tundub, et investorid ei ole tundlikud ei rahapoliitikale ega ka öö, äh, tööjõukulude vähendamisele ja seetõttu on ka laenunõudlus väike, kuna investeeringuid ei ole. ja nendel tingimustel tugineb minu küsimus äh, rahapoliitika retsessiooni perioodil kas me võiksime praegu jätta kõrvale eelarvepoliitika? Te ju mõistate, et on olemas erinevus, millele viitas Macmillani komisjon, nii-öelda kapitalieelarve ja kulueelarve ja see kapitalieelarve on see, millest saab äh, rahastada tulevasi investeeringuid ja teha ka kontratsüklilisi investeeringuid ja minu küsimus on järgmine, milline oleks teie suhtumine, kui Prantsusmaa pärast võimuvahetust teeb ettepaneku öö, lõpetada avalike investeeringute arvesse võtmine eelarve defitsiidi arvutamisel, aitäh! As, as I said, I... suur tänu! ma olen kindel, et ka poliitilistes muutustes leiame ühise tee eh, euro tuleviku kindlustamiseks. konkreetsemalt vastuseks teie küsimusele, ärme unustame, et kapitalikulude äh, Äh, nii-öelda mahaarvamine Maastrichti arvepidamisest oli arutlusel ka Maastrichti lepingu sõlmimisel aastal üheksakümmend kaks, seda arutati uuesti stabiilsus- ja kasvupakti sõlmimise ajal ja mõlemal korral leiti, et on liiga keeruline või liiga umbmäärane äh, see protsess, mille kaudu saaks Äh, seda mõistet defineerida. ehk siis see mõiste on nii umbmäärane, et seda on väga raske maha arvata ja seda mahaarvamist pidada kasulikuks. nii et see on ajalooline kogemus, aga näeme, mis, mida poliitikategijad otsustavad teha. aga ma tahaksin lisada veel ühe asja. Te ütlesite, et me oleme aasta aega toetanud äh, Äh, rahapoliitikat, mis aitab kaasa majanduse kokkutõmbumisele. Äh, tegelikult see ei äh, puuduta kõiki riike, on liikmesriike, millel läheb väga hästi. see kontraktsionistlik rahapoliitika tegelikult eelarvepoliitika on rakendunud eelmise aasta sügisest, septembrist, oktoobrist, mõnedes riikides tõesti on see kohaldunud juba üle aasta, aga liikmesriikide olukord on väga erinev see ei ole vastus küsimusele, aga kas ma tohin äh, tutvustada kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta pankade laenu-uuringu tulemusi, need just avalikustati ja üldiselt on tulemused positiivsed. neljandas ja kolmandas kvartalis eelmisel aastal on standardid karmistunud, sellel on olnud positiivne mõju ja pangad arvavad, et äh, olukord paraneb veelgi teises kvartalis. pangad on öelnud, et on paranenud juurdepääs hulgi- ja jaerahastamisele kõigis rahastamise valdkondades, eriti võlakirjade ja rahaturgude puhul. samuti prognoositakse, et teises kvartalis toimub veel tagasihoidlikke edusamme. uuringus viidatakse ka, et pankade hinnangul Äh, ja see puudutab ka ühte küsimusi, on riikide võlakriisi mõju äh, pankade rahastamisele vähenenud. aga olgem ettevaatlikud, äh, sest nagu ma ütlesin, me peame võtma aega, et näha, kuidas see arusaam jõuab ka ettevõtete, reaalmajanduse tegijate teadvusesse selleks, et suureneks nõudlus laenutoodete järele. suur tänu me ikka otsime taga, kust see paindlikkus tuli, me ei ole seda veel leidnud. aga järgmine küsimus Rahvapartei nimel Corin Wertmann-Kool. aitäh, härra president Draghi. kõigepealt tahaksin rõhutada, et ma imetlen väga teie võimet EKP-d eh, e eh, kriisi ajal nii targalt juhtida. ma loodan, ma jätkan nüüd äh, hollandi keeles, sest ma olen Hollandi eurosaadik, saadik ja tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et äh, te ütlesite, et EKP ei saa ära teha äh, liikmesriikide tööd, kes ei ole edusamme teinud. detsembris olite te väga kriitilised, aga ka eh, liikmesriikide eh, juhid võtsid vastu kuue meetme paketi, Fiscal Compacti, eh, on võetud mitmeid meetmeid, samas on näha ka, et näiteks Holland ja Prantsusmaa ei soovi edasi liikuda. seega näiteks Hollandis ebastabiilsus jätkub. kas te võiksite seda kommenteerida mida te ootate praeguses kriisis Hollandilt ja Prantsusmaalt ja mida äh, praegune olukord tähendab EKP jaoks, kuidas te saate juhtida rahapoliitikat järgmistel aastatel, kui äh, liikmesriigid ei soovi täita konvergentsi kriteeriumeid, mida see tähendab teie jaoks? ja kui äh, pinge veel kasvab, siis ma saan aru, et te ei soovi väga sekkuda, kas see tähendab seda, et me peame äh, kasutama hädaabifondide võimalust? mida te arvate Prantsusmaa ja Hollandi olukorrast ja mida see tähendab teie EKP jaoks konkreetsemalt? nagu ma ütlesin enne, suur tänu kõigepealt kiituse eest, nagu ma enne ütlesin, see ei ole lihtne küsimus, sellepärast et see puudutab äh, poliitilisi mm, protsesse, mis ei ole veel lõpule jõudnud, poliitilisi otsuseid, mida ei ole veel vastu võetud, nii et äh, minu jaoks on äh, väga raske kõigepealt prognoosida, mis poliitikas toimub ja siis otsustada, mida ise teha. aga mida meil on vaja, euroala peab jätkuvalt olema usaldusväärne, stabiilsete hindadega äh,, stabiilse äh, maksukeskkonnaga äh, piirkond ehk siis äh, hinnastabiilsus, fiskaalstabiilsus ja majanduskasv ja usaldusväärsus. kui kõik need elemendid ei ole täidetud, siis äh, usaldusväärsus väheneb ja siis ja, ja tegelikult nagu kõik ühisvaluutasid tarvita-, kasutavad valdkonnad või piirkonnad, oleme me suuresti sõltuvad maailma usaldusest meie vastu. nii et need on need eeltingimused, mis tuleb täita. üldiselt on liigutud õiges suunas, kuigi väikseid hälbeid on olnud ja me peame liikuma selles suunas, et me tugevdame oma usaldusväärsust. suur tänu ja nüüd Antoli. aitäh. mis puudutab Keskpanga usaldusväärsust, siis see on seotud Keskpanga võimega reageerida probleemidele. aluslepingutes äh, ei ole selle kohta midagi väga spetsiifilist, keskpank peab oma menetlused ise looma. aga nüüd äh, erasektori võlgadest, erasektori võlad on üsna suured ja need on tihedalt seotud äh, Eurotsooni funktsioneerimisega äh,, kapitali liikuvusega, rahapoliitikaga, mis mõnikord on olnud liiga leebe ja samuti ka konkurentsivõimega seotud probleemidega. nii et äh, ka erasektori laenukoormus on äh, üks osa Euroopa praegusest olukorrast. kas te arvate, et äh, sarnaselt sellele eelarvepaktile, mille me sõlmisime, võiks meil olla ka võib-olla selline finantspakt kas äh, meil peaksid olema mingisugused vahendid ka selle võlaliigiga tegelemiseks, see on äh, otseselt seotud äh, Euroopa Liidu strukturaalsete probleemidega. teiseks, te rääkisite kapitali nii-öelda väljavõtmisest. ja siin on küsimus selles, miks Äh, üks või teine sektor, finantssektor või mitte finantssektor peaks olema eelistatud. minu arvates tuleks Euroopa tarbijaid ja tootjaid kasu-, äh, käsitleda õiglaselt ja nad ei peaks olema teisel kohal finantssektori järel. Teil on õigus, sõlmisime eelarvepakti praegusel hetkel minu meelest järgmine oluline asi oleks sõlmida majanduskasvupakt, mille tegelikult teatud määral nägi juba ette kuue meetme pakett. nii et me peame nüüd tagasi minema ja ka selle leppe või pakti sõlmima. mis puudutab erasektori võlga, siis äh, nagu ma äh, alguses ütlesin, ma arvan, et oluline on, et me jätkaksime finantsjärelevalve tagamist või tugevdamist Euroopa tasandil. see on veel üks täiendav killustatuse allikas tänapäeval. see on see, kuidas äh, liikmesriikide erinevad järelevalveasutused kohaldavad äh, üldisi või ühiseid äh, eeskirju mis puudutab nüüd maksueeliseid pangandussüsteemile. ma ei tahaks äh, keskenduda mõnele konkreetsele maksule, minu meelest ei peaks tõesti üheski sektoris mingisuguseid eeliseid olema, aga seda võrdset kohtlemist saab äh, saavutada erinevate meetoditega, erinevate maksudega, millel on erinevad äh, mõjud, mitte lihtsalt konkreetselt ühe maksuliigi raames. aga ma olen nõus sellega, et finants teenuseid või pangandust ei peaks kuidagi soodsamalt kohtlema. suur tänu, Rahvapartei nimel nüüd Kei Swin-, Kei. suur tänu, härra Draghi, suur tänu! mulle avaldab muljet see, mida te ütlesite täna hommikul äh, panga tuleviku väljavaadetesse, seda, mida te ütlesite praegusele majanduskasvu pakti kohta äh,, ma teilt vastust ei oota, aga ma tahaksin öelda, et tuleb see kasinus toetamine lõpetada. ma olin rahvahääletusel osaline Iirimaal, nüüd olen Euroopa Parlamendis ja sel, see on Iirimaal olnud ähm, väga raske. Euroopa Liit on nüüd justkui nagu rahvusvaheline valuutafond, keda peeti ilma empaatiavõimeta Äh, täielikeks äh, ihnuriteks äh, varem. me peame mõistma, milleks need kasinuskavad on olulised, me peame rohkem rääkima töökohtadest, lootusest, lõpetage ära see kasinus. nüüd keelekasutus, empaatiline peab see olema. IMF on seda ju õppinud. Iirimaal on kaks probleemi. rahavood ja kapital Äh, usaldusväärsus, äh, nagu näha, usaldusväärsus äh, on suurenenud, välis- ja otseinvesteeringuid on palju, aga rahavood on problemaatilised, sularahavood on problemaatilised. nimelt meie võlakoorem oli koos erasektori võlaga kokku sada kolmkümmend protsenti kogutulust, riiklikust kogutulust, sest me võtsime kõik kokku, nii et minu küsimus sularahavoogude kohta kas te tõesti eeldate, et Iirimaa sellistes tingimustes saadab, saab kõik tingimused täita, kas ei oleks mõte, et äh, need üle vaadata, et meil oleks võimalus pikemas perioodis sellest üle saada, et äh, rahavoogude küsimus lahendataks äh, ja et me saaksime majanduskasvule tagasi pöörduda? see, mille tunnistajaks me oleme olnud Iirimaal, on täiesti selge äh, jõupingutus kõikide tingimuste täitmiseks. Iiri valitsus on andnud ennast kõik selleks, et eelarvepoliitika öö, äh, oleks äh, rööbastel ja et finantssektori reformiga mindaks edasi. sellegipoolest on väga suuri probleeme ning Iiri pangandussektori öö, ümberkujundamise protsess tuleb lõpule viia. pankade bilansid tuleb saada tugevamatele alustele ning ilmselge on see, et Iirimaa peab saama juurdepääsu uuesti turgudele. nüüd konkreetsemalt teie küsimusele vastuseks, kas äh, Euroopa Keskpank kavatseb äh, midagi muuta praegustes lepingutingimustes, vastus teile on ei praegused lepingutingimused on äh, alla kirjutatud lepingute tingimused, me oleme võtnud mõningaid samme ja kavatseme seda teemat kaaluda äh, positiivselt, meelestatult, kuid praegu on lepingutingimused sellised ja neid me muuta ei kavatse. suur tänu sotsialistide nimel, Peeter Siimann. president äh, Draghi Saksa keskpanga nõudmised äh, Euroopa Keskpanga osas on kaksteist protsenti äh, suurenenud eelmise aastaga võrreldes, see on kaks korda suurem kui äh, euro, kui Saksamaa üldeelarve. see on murettekitav, on neid, kes räägivad äh, ebatasasustest, mis võivad tekkida Eurotsoonis, samas teisalt on kuid olnud neid, kes ütlevad, et see tasakaalutus on märk sellest, et Eurotsoonis on riskid ainult äh, suurenenud. üks äh, karistusõiguse professor äh, rääkis ähm, Bundestagi ees, et, ähm, et see süsteem õiguslikult ei kanna äh, vett. kas äh, praegu ei ole tõesti euroalas äh, see ohuks tõusnud? mulle tundub, et eesmärk kaks, tasakaal on maksesüsteemi tavaline osa. põhimõtteliselt peegeldab ta siis pankade vahelisi ja riikide vahelisi maksevooge, voogusid. tavalistes tingimustes taolist äh, ühe riik, ühte riiki soosivat äh, tasakaalu ei oleks ja ei oleks olukorda, kus enamus teisi riike on äh, võlgnikud selle riigi ees. ja seega need ebatasusused äh, on tegelikult sümptomid tõsisemale probleemile. me ei peaks äh, sümptomeid hakkama siin leevendama nende meetmetega, sest see on osa meie ma-, maksesüsteemist, aga me peame välja juurima selle tegeliku haiguse ja tegelik haigus äh, seisneb selles, et riigid, äh, riikide konkurentsivõime on erinev. turgudele juurdepääs on erinev riigiti ja sellepärast eelarve stabiilsus ning majanduskasv äh, erinevates riikides on samuti erinev. ärgem unustagem seda, et kõigest viis aastat tagasi olid need tasasused eh, imeväikesed eh, ja muret kellelegi ei valmistanud. nii et me näeme, kui eh, eelarvekärped viiakse läbi nendes riikides, kes on võlgnikud, kui majanduskasv, kui majanduskasv taastatakse ja usaldus taastatakse, siis ilmselt eesmärk kaks ebatasasused kaovad. selline on praegune olukord ja ausalt öeldes ei peaks neid pidama kreeditoride jaoks äh, riskantseks. sellepärast, et meie oleme Euroopa Liit ja jääme ühtseks. maksesüsteemides ei kanna erinevad osapooled ühtsuse korral äh, suuremat riski. aitäh! suur tänu, Rahvapartei nimel Markus Värber, palun! suur tänu, proua esinaine, suur tänu teile, äh, president Draghi. Te rääkisite oma sissejuhatusest kitsast poliitilisest, äh, tähendab, otsesest poliitilisest koostööst äh, euroalas Te teate, et liikmesriikides on, liikmesriigid on väga suured sotsiaalmajanduslikud lõhed vaatamata meie ühtsele majanduspoliitikale. näiteks Belgia põhja ja lõuna vahelised erinevused, Itaalias samamoodi põhja ja lõuna vahelised erinevused, Hispaanias põhja ja lõuna vahelised erinevused, ma võiksin neid ähm, äh, riike, kellel on sarnased äh, raskused veel täiendada, näiteks ka Ungaris samamoodi aga nendes riikides ei ole selliseid äh, stabiliseerivaid meetmeid paigas, mis aitaksid taolised majanduslikud lõhed ületada riigisiseselt ja minu küsimus, kas te nõuate, nii nagu majanduspoliitika puhul nõuate ühtsust, seda, et äh, majandusstabilisaatorid ka muutuksid Euroopas ühtseks? suur tänu! te peate minu avaldust äh, tõlgendama nii, nagu äh, mina seda olen tõlgendanud me oleme jah, ühendus ja meie eesmärgiks on edasi liikuda. meil peab olema sees, eh, ees selge tee ja mingisugune sihtmärk paika pandud. ja me peame aru saama, millised tingimused tuleb seada enne, kui, tuleb seada selle sihtmärgi saavutamiseks. ja üks tingimus on kindlasti see, et me ei saa minna üle mingisugusele üleminekuliidule eh, me peame suutma tõestada seda, et liikmesriigid on valmis äh, oma jalgadel seisma. seda ma pidasin silmas, kui ma ütlesin, et me peame väga täpselt selgitama, millised on need tingimused, mida, mis tuleb rakendada. aga samas me peame ka jätma selle mulje, et me ei ole ummikus, äh, vaid et me liigume edasi et meie süsteem ei ole staatiline. ja sellepärast ma olen veendunud äh, selles ja äh, viimase aja sündmused on seda näidanud, et me peame jätma mulje, et me oleme pidevas liikumises. Gunnar Hökmark, palun. suur tänu, proua esimees. lisaks tõsiasjale, et olen Olle Schmidtiga sajaprotsendiliselt nõus selles osas, et äh, finantstehingumaks on küll väga kohmakas viis, kuidas äh, oksa saagida, millel istuda, aga ma esitan sarnase küsimuse pikaajaliste finantseerimistegevuste kohta. kui Euroopa majandus üldse midagi on näidanud, äh, siis seda, et majandust ja majanduskasvu ei saa stimuleerida defitsiidiga kui me vaatame Euroopa majandustele täna, siis äh, tegelikult me näeme, et, et see defitsiit äh, tegelikult ainult neid stimuleeribki. kui defitsiit lahendaks probleemid, siis äh, meil probleeme ju polekski. nii et ärge unustage seda. ja sellest vaatevinklist ma tahaksin nendest finantseerimistegevustest rääkida, sest et mõneti nad on ikkagi ju sellised hädaabi päästevahendid ja eesmärgiks on defitsiiti äh, lõdvendada nii-öelda. aga nagu te ütlesite, on see peaasjalikult aja ostmise meede. nii et tegelik küsimus ei ole selles, et kas aja ostmine on hea või halb mõte rohkem on asi selles, et kuidas seda ostetud aega kasutada ja siit ma jõuan tagasi tulu öö, äh, öö, äh, analüüsida ning kas äh, tänu nendele pikaajalistele finantseerimistegevustele on siis olukord nüüd parem, sest et äh, eelarve puudujääk üsna tihti võlakoormat ainult suurendab ja on probleeme ainult äh, süvendanud. nii et kas see aeg, mis te nüüd siis ostsite endale nii-öelda, on viinud struktuursete probleemide vähenemisele, kas see on suurendanud meie suutlikkust nende tohutuste ebatasasustega, mida me majanduses näeme, kuidagi toime tulla. sellepärast, et minu meelest on see, see lakmustest äh, pikaajalistele finantseerimistegevustele LTRO-dele. härra Draghi, ma olen ilmselt nõus tegelikult kõigega, mida te ütlesite. loomulikult äh, väga raske on äh, välja selgitada sellist asja kuid tegelikult võiks ju küsimus esitada ka nii, kas riigid ja pangad oleksid täna paremas olukorras äh, oma eelarveprobleemide, majandusprobleemide ja struktuursete probleemide ja kapitaliprobleemidega pankade puhul toime tulla, kui LTRO-sid ei oleks sisse toodud, vaid kui oleks jätkunud selline väga sügav rahastamiskriis. ja tollal, kui me otsustasime need pikaajalised finantseerimistegevused äh, käivitada, andsime me vastuse sellele küsimusele, et ei, äh, see, äh, kui järjest rohkem ja rohkem panku oleks kokku varisenud ja pankrotti läinud, siis see ei oleks aidanud kaasa mitte ühegi probleemi lahendamisele, ei riiklikult ega ka pankade jaoks ja minu meelest see on see, kuidas me peame hindama neid tegevusi. loomulikult praegu on äh, pall täiesti selgelt riikide ja pankade väljaku poolel, nad peavad seda aega ära kasutama ja, ja tooma tõendeid oma tegevusest ja nagu ma ütlesin oma sissejuhatuses, juba need tõendid on ka ilmnemas. Nad on seda aega ära kasutanud tõesti väga produktiivselt äh, Äh, igalühel nendest muidugi on omad eesmärgid, aga nad on neid eesmärke täitnud ja me näeme selliseid arenguid ka tulevikus ja üsna pea me näeme, kas äh, see nii ka jääb. aga kui te tahate, et ma praegu hindaksin äh, LTRO-sid ja vastandaksin selle, siis ma ütleksin, et jah, nad on olnud kasulikud pigem kui kahjulikud. suur tänu, nüüd viimane küsimus. Jean-Paul Gauzes suur tänu, proua esinaine, suur tänu, härra president, ma tegelikult ei tahtnudki sõna võtta, aga kui üks äh, äh, võimalus siin jäi, siis ma väga hea meelega kasutan võimaluse ära. kõneleja kordab, äh, ma ei tahtnud rääkida, aga ma olen nagu tulekahjur, tuletõrjuja, täidan siis vaba küsimuse koha. ma tahaksin teid küsida natukene võib-olla keeruka ja võib-olla ka ülbe küsimuse. räägitakse majanduskasvust, konkurentsivõimest ja kasinuskavadest, aga väga paljudes riikides kasutatakse neid natukene liiast võib-olla. minu küsimus on, et kuidas tagada majanduskasv, parem konkurentsivõime, suurem paindlikkus ja mitte kunagi ma tegelikult sellele küsimusele ei ole saanud vastust, iga kord vastatakse ühtemoodi, ühtede sõnadega, äh, kodanikud äh, aga mitte midagi ei näe, et midagi oleks muutunud äh, ja kui me vaatame viimaseid arvamusküsitlusi või valimisi, siis me näitame seda, et rahvas sellest aru ei saa. mida see kõik siis tegelikult tähendab? ma soovin kõigest hingest, et ma oskaks teile vastata. põhimõtteliselt oleme me ju õigel teel. ja praegu on see tee kõige konarlikum võib-olla üldse. nimelt äh, eelarve konsolideerimine see ei ole väga kena sõna, ma olen teiega nõus, aga eelarveid on konsolideeritud, kokku tõmmatud ja tegelikult on selle võnked äh, nüüd üsna selged. me ei ole võib-olla kõiki tulusid veel näinud sellisest tegevusest, kuid samal ajal oleme me sügavalt veendunud, et me peame jääma sellele teele ja vastu pidama. struktuursed reformid need on riigiti erinevad, me ei saa kellelegi ette kirjutada mingisugust kava või, või kõigile ühtset mustrit välja töötada. struktuursetes reformides on loomulikult eri huvid mängus, äh, aga need on uhtsed struktuursed kavad seal on äh, erihuvid ja tegelikult muudavad äh, oluliselt praegu neid ühiskondi, milles me elame ja see loomulikult on ka valulik protsess nii et praegu on võib-olla kõige valusam aeg, me ületame suurt äh, tormist merd, aga oleme jõudnud alles poole peale. ja me peame vastu pidama. keskpanga ülesandeks on luua sellised tingimused, mis aitaksid sellelt tormiselt merelt meilt nii puhtalt välja tulla kui võimalik. proua esinaine ütleb, et meil on paar äh, minutit veel aega ja härra Gualtieri äh, jäi mulle siin silma, nii et härra Gualtieri, teil on võimalus lühiseks äh, äh, võimaluseks, nii et teil on võimalus oma kaasmaalaselt ka midagi küsida. suur tänu, et leidsite ka minu jaoks aega. ma tegelikult tahtsin tulla tagasi asja juurde, mida te ise juba väga õigesti ütlesite, asi ei ole mitte maksejõulisuses või, või likviidsuses või selles, et kas on liiga äh, piirav meie laenupoliitika olnud või ei, vaid et probleem on selles, et laenu eriti ei äh, nõuta praegu. aga kui see nii on, äh, siis praegustes tingimustes, kuidas äh, saaksid struktuursed reformid vältida meid langemast nõiaringi, kus äh, me lihtsalt majanduslangusest äh, suurde musta auku ei kuku järgmisena. ma saan aru, et Keskpank äh, on väga selge mandaadiga institutsioon Äh, aga ma tahaksin lihtsalt teie analüüsi teada. kas teie arva, et struktuursed reformid ja praegune rahapoliitika ei aita meil suurest majandussurutisest äh, äh, pääseda? et majanduslangusest ei tekiks tohutu surutis? härra Draghi me ei saavuta majanduskasvu loomulikult ainult läbi struktuursete reformide, vaid äh, selle eeltingimuseks on ka see, et ülemaailmne nõudlus tõuseks. tegelikult nõudlusmäärad on jäänud üsna, üsna heaks, eksport pidevalt äh, suureneb euroalast. ja loomulikult intressimäärad praegu on ajalooliselt madalal tasandil, ähm, tehniliselt on nad isegi negatiivsed äh, ja on seda olnud juba mõnda aega. nagu hetk tagasi öeldi, et kui äh, nõudlust suurendatakse defitsiidi suurendamisega, siis, äh, siis on asi natukene kummaline, arvestades, et defitsiidid on nii kõrged juba praegu, aga nõudlust ei ole nagu üldse Äh, varem oleme me näinud seda, et äh, riigid äh, ei suutnud oma konkurentsivõimet ja majanduskasvu suurendada ükskõik millises tingimuses, mis iganes eelarve või raha poliitilised meetmed nad sisse tõid, kas madal või suur inflatsioon või, ähm, või suur või väike defitsiit ja seega majanduskasvu alge on tegelikult kusagil mujal. me peame seda asja natukene rohkem analüüsima, me ei saa kõike lahendada ainult eelarve ja rahapoliitikaga Nende riikide kogemus, kes on kaotanud konkurentsivõime viimastel aastatel, on näinud seda, et asi ei kadunud üleöö, ühe aasta jooksul ei saa näpuga näidata konkreetselt eelarve või rahapoliitika puudujääkidele, et sellel aastal konkreetselt majanduskasv ei tõusnud, majanduskasv ei tagatud, sellepärast et eelarvepoliitika oli selline, ei, see on olnud aastatepikkune pidev allakäik äh,, igasuguseid meetmeid võeti kasutusele, mitte miski ei avitanud ja seega on täiesti selge, et struktuursed reformid ei aita majanduskasvule äh, üksinda piirata. mõned nendest meetmetest jah, võib-olla lühiajalise kasvu kaasa toovad, aga meil on vaja selliseid meetmeid, mis toovad pikaajalised muutused kaasa. ja mõned nendest meetmetest loomulikult ka toimivad, see oleneb otseselt ühiskondadest ja see on liikmesriigiti väga erinev aga nõudlus loomulikult äh, oleneb otseselt ka intressimääradest maailmatasemel ja nõudlus, maailmatasandil ja ma, äh, nõudlusest maailmatasandil. Pole, on täiesti ilmselgelt väga suur osa praegusest kriisist äh, peitub selles, et kriisijärgses peri-, kriisijärgsel perioodil riskid suurenesid ja on riike, kes ei soovi investeerida või investeerivad kuhugi mujale meie peame seda riski, riskidest hoidumist investorite puhul äh, äh, vältima, me ei, me ei loomulikult ei saavuta sellist olukorda, nagu oli kriisieelsel ajastul selliste investeerimismääradega, aga me tahame vähemalt nii palju investeeringuid, et tekiks äh, usaldusväärne õhustik meie majandussektoris ja äh, ja et usaldatakse institutsioone, et äh, institutsioonid oleksid usaldusväärsed kõigepealt ja siis me võib-olla näeme seda, et ollakse natuke rohkem riskialtid. suur tänu, proua esineja. suur tänu ka teile, härra president. Teiega kohtumine on alati väga meeliköitev, aga samas saame ka palju teada. Äh, mis puudutab seda kriitikat, mis teie vastu on suunatud, üldiselt alati Euroopa Keskpanga uued presidendid kriitika alla satuvad ja nende ametiaja jooksul siis äh, hakkavad inimesed äh, järjest enam ja enam mõistma, kui raske teie töö on ja võib-olla teie ametiaja lõpuks äh, on siin ainult, ainult kiidusõnad teie aadressil kuulda. aga loomulikult selge on see, et te võtsite selle presidenditooli väga keerulistel aegadel üle ja te olete tõesti tulnud tulest läbi siin kohe alguses ja mul on väga hea meel, et te selle töö ette võtsite proua esinaine ütleb, et ta annab juhatamise järgmiseks osaks äh, komisjoni istungist üle, kuivõrd tal on teine kohtumine. tuletaksin ko-, äh, kolleegidele meelde täna pärastlõunast äh, hääletust. nimelt Euroopa Parlament peab nimetama kandidaadi Euroopa nõuande statistilise nõuande kokku, mina olin äh, see esindaja varem, aga loobusin äh, sellest kohast, sellepärast et mul on nii palju tööd lihtsalt selle komisjoni esimehena siin. Edward Sekluna on siis äh, meie uus kandidaat sellele ametikohale, tema on kandidaadina üles seadnud koordinaatorid, me räägime sellest täna pärastlõunal ja selle hääletuse äh, Äh, tulemused edastame siis fraktsiooni esimeeste konverentsile, kes äh, selle lõppotsuse langetavad. nii palju siis teada andeks veel täna pärastlõunal toimuvaks hääletuseks. Äh, see on nendele, kes on meie seas uued kolleegid, kes võib-olla ei tea, et mind eelmise mandaadi ajal sellele kohale nimetati. aga nagu ma ütlesin, ma annan esimehe koha nüüd üle praegu Edward Sik-, Sikluunale kes veab siis äh, tänase pärastlõunase või äh, hommikupoolikuse istungi lõpuni. I, um, we can go ahead with the uh, next session. jätkame siis järgmise sessiooniga ning ma tutvustan härra, enne kui ma tutvustan härra Konstantsiot, on mul lühikene teadaanne. avatud koordinaatorite koosolek koos majandus- ja finantskomisjoni esimese Toomas Vaiseriga toimub teisipäeval, kaheksandal mail kell kaks, kell kaks kuni kell kolm, neliteist kuni viisteist. seal räägitakse peamiselt ESFC võtmerollist majandusprotsesside arengus ning me loodame, et liikmed leiavad aega seal osaleda ja diskussioonides, diskussioonidest osa võtta, arvestades eh, praegu eri, erilisi majandusolukordi ja nüüd ma jõuan meie tänase teise sessiooni juurde. arvamuste vahetus härra Constantio Euroopa Keskpanga asepresidendiga ning ta räägib Euroopa Keskpanga aastaaruandest, eelmise aasta aruandest. Euroopa Keskpangal on võimalus rääkida rahanduspoliitikast ja samuti EKB teistest tegevustest, pangandustegevustest, finantsstabiilsusest, Euroopa ja rahvusvaheliste pankade suhetest ning samuti aruandluskohustusest. pärast saavad kõik sõna vaba mikrofoni moel. koordineeritoritele on teatatud, et neil on võimalus esitada küsimusi pärast äh, härra Konstantio ettekannet. härra Konstantio, palun, sõna on teil. suur tänu, härra esimees, lugupeetud majandus- ja rahanduskomisjoni liikmed on tõepoolest suur rõõm jällegi teie juures olla, et tutvustada teile Euroopa Keskpanga kahe tuhande üheteistkümnenda aasta aruannet. see aruanne on meie aruandluskohustuse oluline osa, meie aruandluskohustuse Euroopa Parlamendi ees. ma räägin teile lühidalt meie majandus- ja rahandustegevusest viimase aasta jooksul ja samuti puudutan rahanduspoliitilisi otsuseid, samuti ma räägin euroala rahalistest väljakutsetest ning edusammudest ning mida euroala on teinud majandusjuhtimise raamistikus ning lõpetuseks puudutan ma finantsstabiilsuse ja finantsregulatsioonidega seonduvaid küsimusi, millega just teie komisjon tegelebki. enne kui ma hakkan seda tegema, juhin ma tähelepanu sellele, et kahe tuhande üheteistkümnendal aastas toimus väga oluline sündmus euroala arengus, nimelt liitus seitsmeteistkümnes liige Eesti ja ei ole parimat võimalust näidata, et euroala mängib siiski pöördelis, pöördelist rolli nende riikide majanduses, kes täielikult vastavad ja euroalasse astumise kriteeriumitele. kahe tuhande üheteistkümnes aasta oli Euroopa panga jaoks jällegi väga keeruline, meie olime silmitsi mitmete väljakutsetega nii majandus- kui finantsvallas. aasta esimeses, esimesel poolel jätkas euroala majanduskasvu ja samuti tugevnes sisemaine nõudlus. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta alguses tõusid tõusis inflatsioon kõvasti tänu energia ja tooraine hindade kasvule ning tasakaal inflatsiooni näitudes nihkus pisut paigast, et säilitada hindade stabiilsust ning inflatsiooni ootusi, otsustas Euroopa Panga Nõukogu lõpuks tõsta intressimäärasid kahekümne viie baaspunkti võrra pärast seda, kui nad olid kaks aastat olnud väga madalal tasandil. aga kesk, juuli keskpaigas tugevnesid pinged finantsturgudel, peamiselt seetõttu, et turuosalejad olid mures avaliku sektori finantsolukorra pärast, eriti mitmetes euroala riikides. sellest tulenesid karmimad finantstingimused ja samuti majanduse usaldusväärsuse vähenemine ning koos ülemaailmse nõudluse vähenemisega muutus majanduslik aktiivsus viletsamaks kahe tuhande üheteistkümnenda aasta teisel poolel. suur ebakindlus rahandusturgudel koos täiendava survega bilanssidele mõjutas eh, samuti rahandussektori arengut ja rahandussektor muutus suhteliselt viletsaks aasta lõpus. novembris ja detsembris äh, vähendas Euroopa Keskpank intressimäärasid viiekümne baaspunkti võrra ning sellest ajast peale on nad jäänud väga madalale tasemele üks koma null protsenti. mis puudutab negatiivset mõju rahanduspoliitika mehhanismile, võttis panga nõukogu vastu ka terve hulga mittestandardseid, standardseid rahanduspoliitika meetmeid alates augustist kaks tuhat üksteist, sealhulgas väärtpaberiturgude programm, teine võlakirjade ostuprogramm ning meetmed välisvaluuta liktiiv, likviidsuse tagamiseks. eurosüsteem otsustas ka säilitada kuni kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juulini kindlaks määratud intressimäär. detsembris otsustas panga nõukogu viia ellu kolmeaastase tähtajaga kaks pikaajalist refinantseerimist, operatsiooni suurendada tagatiste kättesaadavust ning vähendada reservi suhtarvu ühe protsendini. Nende meetmete peamiseks eesmärgiks oli äh, reageerida euroala pangandussektori lühiajalise rahastamise vajadusele, et äh, raske majanduslik olukord ei mõjutaks negatiivselt ettevõtteid ja kodumajapidamisi. kriis on näidanud, et äh, tugeva avaliku sektori olukorra, rahandusolukorra säilitamine on eeltingimuseks makromajanduslikule ja finantsstabiilsusele ning samuti äh, rahandussüsteemi ladusale toimimisele, sealhulgas kõikides, sealhulgas ka kõige rohkem kriisist mõjutatud riikides nimetatud tulemusena on üldine valitsuse defitsiit euroalas kõvasti vähenenud, kahe tuhande kümnendal aastal oli see kuus koma kaks protsenti SKT-st, kuid nüüd on ainult neli koma üks protsenti SKT-st. see tähendab, oli siis kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. niisugune keskmine eelarve defitsiidi vähenemine tekkis nii konsolideerimismeetmete tulemusena peamiselt valitsuse investeeringute ja tööhõivekulude kärpimine ning samuti mõningatest soodsamatest öö, tulude kasvudest, mis tekkisid tsüklilistest tingimustest. rahandus olukorra paranemine peegeldus ka võlad, võlakirjaturgudes, üldiselt valitsuse võlakirjade tootlikkus vähenes euroalas aasta alguse ja lõpu vahel. euroala valitsuse võlakirjade võtme küsimuseks oli siiski turu, turu hinnang üksikute riikide rahandusprogrammile. mis puudutab Euroopa, euroala üheksandal detsembril toimunud riigijuhtide ja valits-, riigipeade ja valitsusjuhtide koosolekut, siis selle tulemusena võeti vastu eh, eelarvepakett ning samuti LTRO-de kasutamine. lõpetuseks on edusamme tehtud ka kriisi vältimisel ja kriisi lahendamisel. Euroopa Liidu reeglid, mis regul-, reguleerivad riiklikke rahanduspoliitikaid, on muutunud tugevamaks ja samuti on muutunud tugevamaks liikmesriikide õiguslik raamid, raamistik. on loodud uus makromajanduslik järelevalve raamistik ning uued sätted on võetud sisse Euroopa Liidu äh, rahandusjuhtimise raamistikku ning samuti on astutud mitmeid samme täiesti õiges suunas. loomulikult küsimus on peamiselt ikkagi detailides ja nüüd on oluline hakata tegelema vastu võetud otsuste rakendamisega. kõige olulisem on see, et kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta Euroopa semestrit tuleks kasutada äärmiselt jäigalt uute finants- ja makromajanduslike jälgimismehhanismide kasutuselevõtule. Euroopa Keskpank mängib väga olulist rolli koos komisjoni, IMF-i ja Euroopa ja IMF-iga hakkab Euroopa Keskpank võtma ette olulisi meetmeid äh, võlgade karmimaks jälgimiseks ning analüü-, analüüsimiseks. lisaks sellele osaleb Euroopa Keskpank ka selle programmi väljatöötamises ja kujundamises EF. EFSF ja ESM ha toim-, hakkavad edaspidi toimima vastavalt Euroopa Keskpanga analüüsile, mis peaksid, peaks täpselt tunnustama olemasolevaid erilisi rahandusturgude olukord, rahandusturu olukorda. Euroopa Keskpank parand-, paraneb ka suurendada euroala tulemüüri kaheksasaja miljardi võrra. aga selge on see, et mitte ükski tulemüür ei ole piisavalt kõrge, see, et asendada vajalikke rahandus- ja struktuurilisi kohandamisi, mida Euroopa euroala liikmesriigid peavad tegema. mis puudutab jätkuvat finants äh, regulatiivreformi on Euroopa Liit ka eelmisel aastal olulisi samme astunud. ma tahaksin juhtida tähelepanu kolmele olulisele valdkonnale. sooviksin alustada panganduse reguleerimisega. neljanda kapitalinõuete direktiivi tutvustamisega ning sellega seonduva äh, CRR-iga on Euroopa Liit üks esimesi, kes hakkab rakendama Basel kolm raamistikku, mis on tugevama finantsstabiilsuse nurgakiviks. neljanda kapitalinõuete direktiivi edasi arenemisega tahaksin ma nimetada, et Euroopa Keskpank toetab tugevalt Euroopa rahandusinstitutsioonide reeglistiku kasutusele võtmist, mis peaks vähendama regulatiivset juhuslikkust ja konkurentsi moonutusi ning võimaldama liikmesriikidel jäigemalt rakendada usaldusnõudeid juhul, kui tekivad süsteemsed riskid. seetõttu on oluline, et liikmesriigid suudaksid ajutiselt, see tähendab siis niikaua, kui need konkreetsed riskid eksisteerivad, eh, karmistada kvantitatiivseid suhtarve ja piirata Äh, mõningaid usaldusväärsusnõudeid, jättes samas definitsioonid puutumata. seda siis on vaja teha ühisraha kaitsmiseks. Euroopa Liit on, Euroopa Keskpank on selle poolt, et äh, riigid kaasaksid niisugused instrumendid nagu näiteks kapitali suhtarvud, äh, suurte krediitriskide kontsentreerimine, likviidsus, suhtarvud ning mõju vähenemise suhtarvud, seda on ka avaldat-, oleme me ka avaldanud oma arvamuses. makro usaldusväärsuse vahendite kättesaadavus on eriti oluline Euro-, euroalas, kus ühtne rahanduspoliitika ei võimalda liikmesriikidel kasutada äh, rahanduspoliitika vahendeid selleks, et vältida liigseid krediidibuume või vahendite hin-, hindade mittekattuvust. ma loodan, et Euroopa Liidu institutsioonid äh, jõuavad kokkuleppele nendes ja muudes äh, kap-, neljanda kapitalinõuete direktiivi ka seonduvates küsimustes selle aasta suveks. nüüd ma tahaksin teile tutvustada kõike hõlmavat Euroopa raamistikku, mis puudutab väärtpabereid ning tuletisinstrumentide turgu. meil on väga hea meel Emiri kokkuleppe üle, mis öö, rakendab G kahekümne mandaati tugevdada ja parandada tuletisinstrumentide turu turvalisust ja paindlikkust ning täiendavat juurdepääsu keskpankade äh, likviidsusele. lõpuks on vaja ka tegeleda kõrvalekalletega kaubanduse andmekogudest ning samuti koostöö vähesusest andmekogude ja emiiri vahel. pealegi on e veel Euroopa Keskpangal väga hea meel, et on vastu võetud turuinstrument turuinstrumentidest direktiiv. süsteem ei suuda mehaaniliselt nendele hinnangutele toituda, toetuda, kuna ta on ka teadlik piirangutest, mis on nende piirangutest ja vajakajäämidest metoodikas, mida nende hindamiste tegemisel kasutatakse no,. leping annab EKP-le eksklusiivse pädevuse sõltumatult panna paika tingimused, mille kohaselt tuleks teostada krediidi operatsioone. Need regulatiivsed algatused tugevdada ühtset rahandusturgu ja selle taristuid on osa eurosüsteemi osast, et tugevdada kogu euro, eurosüsteemi, see on siis Target kaks Securities, see on tulevane IT-platvorm, ning selle areng on väga hästi liikunud ning ta peaks käivituma kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. pärast kahte aastat läbirääkimisi on kesksed väärtpaberihoidlad suutnud kok kokku leppida kohustavas õiguslikus lepingus osaleda Target kaks Securities projektis. see on väga olulise tähtsusega äh, verstapost, mis reguleerib tugev, tulevikus finantsinstrumentide turgu kui mitmesuguseid teisi turgusid ning stimuleerib konkurentsi kauplemisjärgses keskkonnas. rääkides veel panganduskriisi haldamisest, siis me täielikult toetame komisjoni algatust võtta kasutusele Euroopa pankade taastamise ja panganduskriisi lahendamise raamistik, mis peaks tegelema praeguste probleemidega ning tõhusa kriisi haldamisega Euroopa Liidu piiriüleses panganduses. kõik liikmesriigid peaksid omama vajalikku vahendite kogumikku, mis võimaldaks neil tegeleda panganduskriisi rahuldamisega mis puudutab vajadust vältida negatiivset mõju pangand, panga, pankade rahastamisele praegustes turutingimustes, siis see on ka väga olulise tähtsusega küsimus. nüüd väärtpaberid, mis peaksid olema suutlikud majanduslikult abistama äh, nende kasutamist peaks nüüd mõneks aastaks edasi lükkama. igasugune kohustuslik niisuguste instrumentide väljastamine peaks jääma süsteemsete riskide asutuste otsustada nii riiklikul kui Euroopa Liidu tasandil. väiksematel institutsioonidel võib olla raskusi, kui nad niisugused väärtpaberid turule toovad ning nende probleemid on tegelikult lihtsam lahendada ilma niisuguste dokumentidega. mis puudutab süsteemseid institutsioone, siis ma näen väljaostmisvõimelisi võlakirju kui väga olulist vahendit, et toetada pangakriisi protsessi lahendamist. teine väga oluline dimensioon selles režiimis on rahandussektori enese osalemine eriti piiriüleses probleemide lahendamises. Euroopa Keskpankade süsteemi arvamus, mis avaldati eelmise aasta mais, ütles järgnevat, tsiteerin. riiklike fondide võrgustiku loomine ei tohiks välistada hiljem Euroopa fondide fondi loomist, et tegeleda niisuguste küsimustega, mis võivad tekkida piiriülese panganduse käigus. samuti ei tohiks välistada Euroopa pangakriiside lahendamise fondi loomist, loomise toomist päevakorras ettepoole. tsitaadi lõpp võttes arvesse seda, kui oluline on selge pangakriiside lahendamise süsteem, on väga oluline, et komisjoni ettepanekud tuleksid välja juba enne suve. lõpuks tahaksin öelda paar sõna ka Euroopa Keskpanga kapitali osas. me toetame Euroopa Keskpanga püüdlusi tugevdada Euroopa pangandussektori suutlikkust tulla suu-, suurte kriisidega toime. me oleme võtnud teadmiseks Euroopa Keskpanga kaalutlused panka kapitaliplaanide osas ning oleme rahul sellega, et pankade tegevused ja püüdlused kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juuniks kõikide vajalike nõuetega toime tulla on väga kiiduväärsed ning nende toimimist tuleb hoolega jälgida lugupeetud parlamendiliikmed, täiesti kahtlemata on see aasta olnud euroalale väga keeruline, ma olen veendunud, et majandusjuhtimise ja finantsreguleerimise reformide hiiglaslik programm, mis meil on tarvis ellu viia, saab teoks teie abil, teie kui Euroopa Liidu kaasseadusandja abil. üks kõige olulisem tingimus, mis vajab kindla-, vajab kindlasti täitmist, on nüüd vastu võetud reformide kiire ja korralik rakendum-, rakendamine ning ma olen veendunud, et Euroopa Parlament mängib olulist rolli selle olulise eesmärgi saavutamisel. tänan teid tähelepanu eest uh.... suur tänu, härra Konstantio, tuleme küsimuste juurde, esimesena on nimekirjas Silvi Kullar. palun, aitäh härra asepresident, suur tänu, et tulite meie juurde, meid ei ole enam palju, aga äh, tegemist on olulise teemaga. ma tahtsin rääkida kahest asjast, teie ettekandes oli palju huvitavaid punkte, aga ma piirduksin enam-vähem kahega äh, härra Dragiga rääkisime sellest, mina tahaksin paluda teid, et te oleksite läbipaistvamad oma suhtluses. asi ei ole mitte mingites protokollide avalikustamises, vaid just nimelt nendes mittestandardsetes meetmetes. Äh, on väga oluline, et me saaksime toetada neid meetmeid, mis minu meelest on vastu võetud äh, korralikult, aga meil on ka vaja selgitada kodanikele, kuhu raha on läinud ja nii edasi. härra Draghi äh, vastas ja ma saan temast aru, et siin on terve suur ringlus, raha liigub ühest pangast teise, Euroopa Keskpank ei, ei puutu nendesse kõikidesse etappidesse, mina ei tea seda tehnilist poolt, aga ma paluksin teil siiski, et me saaksime rohkem teavet selleks, et me saaksime kaotada selle saladuse loori selle ümbert, mis käivad, inimesed räägivad miljarditest, tohututest summadest ja demokraatlikus äh, süsteemis, nii nagu äh, loomaliha puhul on jälgitavuse põhimõte, samamoodi peaks siin olema jälgitavus. Ähm, nii et äh, tuleks nagu saladust vähendada Prantsusmaal on olnud valimiskampaania, kus on olnud väga Äh, tihe, tõsiseid rünnakuid äh, EKP vastu. Äh, teie aruanne on väga põhjalik, aga ma juhiksin teie tähelepanu just sellele punktile, kui me ei võida kommunikatsioonilahingut, siis võidavad ekstremistid. teine asi, mina olin Eh, Euroopa süsteemsete riskide eh, komitee alane raportöör, eh, me mõistame, et tegemist on väga noore organisatsiooniga, aga ma kordan seda, mida ma olen korduvalt öelnud äh, täiskogul ja ka Mario Draghile, meie tahame, et säiliks ühtse turu ühtsus ja väga oluline on see, et see single rule book, millest te rääkisite, olekski just nimelt ühtne reeglite kogum. jah, me võime ette kujutada, et mingites konkreetsetes olukordades peaks olema mingi manööverdamisruum, aga äh, mulle tundub, et äh, kui me hakkame tegema, nagu me tegime CRD neljaga, äh, et et me anname siseriiklikule seadusandjale ka mingisuguse manööverdamisruumi, siis ma kardan, et me äh, läheme tagasi nende saavutuste juurest, mis on saavutatud väga raske töö hinnaga äh,. Laura Zieri raportöör, ma ei tea, kas te olete selle teemaga tuttav äh,, see on väga huvitav teema äh,, ta näeb ette manööverdamisruumi, aga mitte nii-öelda sammu tagasi selle single rule book'i juurest. sellepärast, et äh, liikmesriikidel on kiusatus äh, selle peale mängida, nii et äh, ma tänan teid ähm.. suur tänu, suur tänu nende küsimuste eest, proua Kular. kõigepealt esimene äh, punkt, äh, ma olen täiesti nõus sellega, mida te ütlete, aga see, mida te tegelikult soovite, on paljuski äh, võimatu. Äh, raha ei ole tegelikult jälgitav. raha luuakse, siis ta läheb turule ja siis on väga raske määrata, kuhu see konkreetne raha üksik, ühik nüüd liikus. ma toon teile näite. LTRO-d suurendasid meiepoolset pankade rahastamist, mitte ühe triljoni võrra nagu tavaliselt öeldakse, vaid ainult poole triljoni võrra. miks? sellepärast, et teised pankade rahastamise viisid või võimalused vähenesid selle arvelt. pangad äh, ei kasutanud enam varasemat võimalust, vaid kasutasid seda uut. ja see puhas väärtus on ainult jutumärkides pool triljonit nii et äh, see oli lihtsalt infoks, sellepärast et äh, siin on tekkimas arusaamatus selle arvu osas. mis siis edasi saab? ma olen kindel, et me peame tõesti andma rohkem selgitusi, aga siis läheb asi ka päris tehniliseks selle kohta, kuidas raha luuakse ja nii edasi. Äh, mõned inimesed satuvad hämmingusse, sellepärast et ühelt poolt me anname likviidsust, aga teiselt poolt mm, pankade, äh, pangad on meie juures hoiustanud peaaegu umbes samasuguse summa. ja meie jaoks on oluline see, et see peabki nii olema. meie suurendasime äh, rahabaasi või baasraha hulka ja see väheneb äh, uuesti ainult siis, kui pangad maksavad nende repot-, lepingute järgi tagasi aasta pärast või kolme aasta pärast või kui meie müüme mingid rahad oma bilansist välja vastasel juhul see loodud äh, baasraha jääb sinna meie bilanssi ja muuhulgas ka sinna hoia-, hoiustele. aga see ei tähenda seda, et seda raha ei kasutata, see raha samal ajal, kui ta meie bilansis ringleb äh, ka pankade süsteemis ne-, ja nagu me oleme avalikult välja öelnud, need pangad, mis äh, nende kahe operatsiooni käigus laenasid meie käest kõige rohkem, ei ole nende pankade hulgas, kellel on meie juures kõige suuremad hoiused. Need ei ole samad pangad, need ei ole isegi mitte sama sektori pangad. nii et raha ringleb kogu eurotsoonis. ja loomulikult see finantseerib ka pankade bilansse. asi, millest piisavalt ei räägita, on see, et üks selle operatsiooni põhjustest oli see, et selle aasta esimeses kvartalis seisis paljudel pankadel ees pankade võlakirjade refinantseerimine, mille tähtaeg jõudis kätte ja nad oleksid pidanud tagasi maksma või refinantseerima kakssada kolmkümmend miljardit. ja eelmise aasta lõpus oli pankade finantseerimise turg praktiliselt surnud. nii et väga suur osa sellest likviidsusest, mille meie tagasime, kasutati pankade poolt äh, selleks, et maksta tähtaja saavutanud võlakirjade eest tagasi, sest äh, nad ei oleks saanud äh, refinantseerimiseks uuesti turule võlakirju välja anda. nii et väga suur osa meie poolt antud likviidsusest läks pankade varasemate võlgade kinnimaksmiseks, mille tähtajad kätte jõudsid. nii et see oli lihtsalt näide aga nagu ma ütlesin, raha ei ole füüsiliselt tajutav. euroala pankade äh, koondbilanss on kokku äh, kolmkümmend kaks koma viis triljonit eurot. pankade hoiuste kogusumma on kakskümmend koma neli triljonit. ja see annab teile äh, mm, nii-öelda taustinfo, et mõista, mida tähendab see viissada miljardit, mille meie pankadele andsime või süsteemi süstisime kõigis euroala riikides, sest nagu meie president just ütles, kaheksasajast pangast, eh, mis eh, teises LTRO-s osalesid, eh, üle neljasaja olid näiteks Saksamaalt. nii et see selgitab võib-olla, kui keeruline on see raha loomise protsess. aga need probleemid, millele te viitasite, me oleme nendest juba rääkinud, aga teil on õigus, me peame veel paremini suhtlema, me peame selgitama, mida üks või teine asi tähendab, sellepärast et oluline on see, et inimesed aru saaksid. mõnedel on äh, küsimusi, mis ei ole võib-olla äh, Äh, avalikkuse seas domineerivad, ähm, mis puudutavad äh, üksikasju. nüüd teie teine küsimus, vastan lühemalt. meie palume seda, et ajutiselt, ajutiselt, kui mingis konkreetses riigis, Eurotsoonis või Euroopa Liidus tekib Äh, krediidibuum või kinnisvarabuum, kinnisvarahindade mull, siis äh, euroalas eriti ei ole ju riigil äh, rahapoliitika tegemise võimalust, millised siis on need instrumendid, mida riik saab kasutada selliste probleemide vastu, mis on mõnedes liikmesriikides olnud päris tõsised see instrument, mida liikmesriik saab teha. ta saab ajutiselt tugevdada öö, äh, makrousaldatavuspoliitika teatud instrumente, see on see, mida saab teha. õigemini seda on meie käest öö, äh, palutad äh, või, või vaatamata sellele, mida mõned väidavad, ma tahaks rõhutada, et see on ajutine lahendus eesmärgiks ei ole äh, pakkuda mingi riigi pankadele mingisugust äh, ülekuldamist. ei, see on ajutine lahendus riigis, kus makrousaldusväärsuse põhjusel peab riigil olema võimalus mingit instrumenti ajutiselt tugevdada. eesmärgiks on esitada esiteks äh, täitetingimusi, mitte rohkem, ja teiseks mitte Äh, tekitada täielikku segadust, vaid natukene kalibreerida. nii et need on meie piirangud ja ma loodan, et teie komisjon mõistab, kui oluline on see küsimus rahaliidu toimimise seisukohast. suur tänu, meil on kolm kõnesoovi, Diego Ferrera, Anni Podimata, Liam ja siis on ühesõnaga, meil on aega kolme küsimuse jaoks, Diego aitäh! ma tahaksin äh, tänada härra Konstantsiat. ma pean ütlema, et äh, mulle jättis teie ettekanne ja esitatud info väga positiivse mulje. Äh, aruandes rõhutasite te usaldusväärsuse info olulisust, et me saaksime jätkata kriisiseiret ja loomulikult ka oluliste muude aspektide jälgimist, näiteks inflatsiooni ja intressimäärade jälgimist. proua Kulaar mainis sama asja, millest mina tahaksin rääkida, see on kommunikatsioon. EKP on täna rohkem kui minevikus tähelepanu keskpunktis. inimesed loevad tähelepanelikult, mida Euroopa Keskpank teeb, mida ta ütleb ja mida ta hakkab ütlema EKP-l on oma roll olukorras, kus inimestel on teatud ootused. kui vaadata, äh, mis on juhtunud, äh, siis viimasel ajal EKP on teinud mingisuguseid avaldusi ja siis on nendest täiesti valesti aru saanud. näiteks paar nädalat tagasi öö, äh, öeldi, et aastal kaks tuhat kolmteist muutub olukord tulgu, turgudel äh, ja näiteks, mis puudutab Portugali turgusid ja inimesed said sellest valesti aru, seda mõisteti pessimistlikus võtmed. ja eelarvekärped ja eelarvete konsolideerimine, seda tehakse Euroopas riikide tasandil liikmesriigid rakendavad kasinduskavasid, järgivad äh, troika äh, soovitusi riikides nagu Kreeka või Iirimaa ja mõnel juhul on meil head näited sellest, kuidas äh, toime tulla finantskriisiga. aasta kaks tuhat üksteist oli karmide meetmete aasta ja see meenutab mulle ka kõiki neid debatte, mis meil on siin peetud, kärpemeetmed, versus kasv. mõned inimesed ütlevad, et kärpemeetmed tekitavad rohkem probleeme, kui nad lahendavad. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal võisime näha häid näiteid sellest, kuidas kärpemeetmeid rakendada, aga küsimus on selles, kas nad toovad tulevikus kaasa majanduskasvu raportis tuuakse välja, et kriisiga seotud probleemid ei ole seotud mitte euro kui valuutaga, vaid need on institutsionaalsed probleemid, sellepärast oleme vastu võtnud kuue meetmepaketi ja kahe meetmepaketi. pärast äh, neid kahte on veel vaja midagi ära teha, mida me peame veel tegema, millised institutsionaalsed reformid äh, tuleb läbi viia? selleks, et jõuda rohkem tsentraliseeritud majanduse juhtimiseni. loomulikult ma vastan portugali keeles. kõik need küsimused Te mainisite, et äh, ECB raport on üsna positiivses võtmes kirjutatud. Äh, te tõite ka näite selle kohta, mida ma rääkisin äh, Portugali juurdepääsust Äh, pääsust turgudele järgmisel aastal, jah, minu avaldust vist mõisteti valesti, ma ei hakka siin üksikasjadesse minema, aga see äh, stsenaarium, mida usume meie, mida usub Troika, äh, on see, et Portugalil tõenäoliselt järgmisel aastal on võimalus turgudel osaleda, aga keegi seda sajaprotsendiliselt garanteerida ei saa. praegusel hetkel on see usutav stsenaarium. eelarvete konsolideerimist siis viitas president Draghi mitmetele sellega seotud äh, aspektidele. on äh, teatud probleeme, on riike, millel ei ole äh, väga palju võimekust teha midagi muud, nad saavad ainult reageerida turgudele, vähendades kulusid ja keskpikas perspektiivis ei ole äh, eelarvete konsolideerimine ja majanduskasv omavahel vastuolus. nagu president Draghi ütles ja nagu ma ka ise olen varem öelnud, lühiajalises perspektiivis loomulikult on äh, eelarve konsolideerimismeetmetel Äh, negatiivne mõju kasvule. aga erinevates riikides on vaja taastada eeldused majanduskasvu taastekeks, et see majanduskasv saaks lähtuda paremalt aluselt. vaatame näiteks aastast kaks tuhat üksteist. eelarve puudujäägid olid äh, üsna suured, äh, keskmine oli kuus koma kaks protsenti, sellega võrreldes on eelarve puudujääk langenud viie koma nelja nelja koma viiele protsendile, nii et äh, siin on olukord paranenud. nüüd, mis puudutab äh, euroga seotud institutsionaalseid aspekt, aspekte ja nende reformimist, tuleb öelda, et rahaliidu teatud aspekte esialgu ette ei nähtud. Nad on, nad nii-öelda unustati ära. me peame võtma sellest kriisist teatud õppetunnid kolm õppetundi. esiteks, rahaliit eeldab ka suuremat eelarveliitu. ja meie reformid praegu on liikunud selles suunas. ja ma arvan, et see liikumine peab jätkuma. teine õppetund. me peame looma kriisijuhtimismehhanismid. sest kriis tekkis hetkel, kui meil ei olnud vastavaid mehhanisme reageerimiseks, näiteks äh, meil ei olnud finantseerimismehhanisme. ja kolmas õppetund kriisist on see, et äh, me peame rohkem mõtlema ka finantsliidu peale see tähendab seda, et me peame äh, sätestama äh, järelevalve tingimused, usaldatavustingimused, panganduskriisi lahendamise meetodid, mis äh, on ühenduse tasandil, nagu ma viitasin alguses. nii et need on need kolm õppetundi või kolm reformi, mille me peame järeldama sellest kriisist. kõik asjasse puutuvad äh, Äh, osapooled on mõistnud, et selles suunas tuleb riikida, liikuda. suur tänu, Anni Podimaata, palun! aitäh, härra aseesimees, äh, härra asepresident, äh, suur tänu selle põhjaliku ettekande eest, kus te veel kord rõhutasite, kui oluline on tagada makromajanduslik ja finantsstabiilsus Euroopa Liidus ja eriti Eurotsoonis. härra asepresident, ma arvan, et me peame ka õppima kriisi põhjustest ja lisaks sellele peab meil olema poliitilist äh, julgust hinnata neid poliitikaid ja vahendeid, mida me oleme kasutanud viimase kolme aasta jooksul äh, selle kriisile reageerimiseks. ja minu arvates üks nendest õppetundidest Äh, on, äh, ma räägin äh, samadest asjadest, millest rääkisid härra Vaio ja härra proua Kular, üks õppetundidest on see, et eelarvedistsipliin on vajalik, aga mitte iseenesest piisav selleks, et luua tingimused kriisist väljumiseks. ja ma tean loomulikult, et te rõhutate vajadust liikuda edasi strukturaalsete reformide juurde, aga mina ütleksin, et rasketel aegadel, majanduslanguse ajal on strukturaalsed reformid küll vajalikud, aga samas me peaksime vältima selliseid reforme, mis süvendaksid majanduslangust. sellest väljumise asemel ja nüüd ma äh, viitan sellele mõjule, mis oli minu riigis Kreekas sellel otsusel vähendada Äh, erasektori miinimumpalka ja nagu te teate, selleks mõjuks oli majanduslanguse süvendamine, ilma et kuidagi oleks aidatud Kreeka majanduse konkurentsivõimet taastada. aga kui Kreeka kõrvale jätta, siis härra asepresident, tulles tagasi makromajandusliku ja finan-, finantsstabiilsuse vajalikkuse juurde, ma usun, et te olete nõus, kui ma ütlen, et makromajanduslik ja finantsstabiilsus ei ole seotud ainult mingite indeksitega, vaid ka sotsiaalsete tingimustega erinevates liikmesriikides ja proua Kular viitas äh, ekstremistide äh, tõusule mitte ainult Prantsusmaal, vaid tegelikult praktiliselt kõigis liikmesriikides äh, on äh, tekkinud äh, suurem sotsiaalsete rahutuste risk. nii et küsimus on selles, kas see sotsiaalne olukord, sotsiaalsed tingimused on äh, võetud, kas neid on siiani piisavalt arvesse võetud või on neid alahinnatud, kas EKP võtab neid arvesse ja veel paar konkreetset küsimust või üks konkreetne küsimus, mis puudutab EKP äh, positsiooni ja rolli. Te olete rõhutanud, äh, nagu ka minu kolleegid, et et meil on uued ranged äh, reeglid eelarvedistsipliini kohta, majanduse juhtimise kohta, meil on eelarvepakt, nii et kui on olemas eeltingimused, et alustada protsessi, mille lõppeesmärgiks võiks olla võlgade jagamine Euroopa Liidus, millele on viidanud äh, tegelikult mitmed inimesed, sealhulgas volinik Barroso. Äh, ja teiseks, kas äh, on arutatud ka EKP praeguse mandaadi pikendamist, arvestades uusi eelarvedistsipliini ja majandusjuhtimise reegleid. suur tänu küsimuste eest, need peegeldavad neid muresid, mm, mis on laialt teada, aga ma meenutaksin teile ka samal ajal, et siin on kaks asja, mis äh, on taustal väga olulised. esiteks see, et finantskriis kogu maailmas oli väga suur ja ka teised maailma majandused ei ole veel taastunud. majanduskasv on aeglane igal pool. ja me teame ajaloost, et kui tekib selline finantskriis, siis tavaliselt järgneb sellele üsna pikk väik-, madala kasvuperiood nii et äh, äh, on hästi tuntud äh, Ameerika majandusteadlane Danny Roderick, kes hiljuti ütles, et esimesed kümme aastat rahaliitu läksid väga hästi, järgmised kümme aastat oleksid olnud ka head, kui finantskriisi ei oleks tekkinud. nii et see on üks oluline asi taustal teine oluline asi taustal on see, et pal-, et on riike, mis on aastate jooksul öö, oma makromajanduse väga tasakaalust välja lasknud ja kui nüüd tuli kriis, siiani turud rahastasid neid riike ilma eriti mõtlemata riski tasa, tasemele ja järsku kapitalivoog nendesse riikidesse lõppes. ja see on fakt ei ole võimalik kuidagi asendada äh, neid kapitalivoogusid, mis nendesse riikidesse voolasid. Need riigid peavad kohanema, nad peavad äh, äh oma makromajanduse korda saanud. ma ei vaidle teile vastu, aga ma tõin välja kaks sellist äh, taustafakti, mida me peame alati silmas pidama, kui me olukorda hindame. sotsiaalprobleemid, jah majanduskasv äh, mitmetes euroala riikides ja ka maailma riikides on negatiivne, jah, see kasv jääb väikeseks veel päris mitmeteks aastateks. me peame oma elanikkonnale demokraatias selgitama, miks see nii on. Need illusioonid, mida mõned kipuvad sellistes olukordades tekitama, toovad veel halvemaid tulemusi. Äh, olulised on äh, detailid ja konkreetsed juhtumid. konkreetseid juhtumeid võib alati arutada, üldist suunda mm, tuleb järgida, aga äh, konkreetseid detaile konkreetsetel juhtumitel võib alati kaaluda nii ja naapidi. ei ole olemas ühte üldist õiget vastust, näiteks äh, mingite valikute puhul. meie, see tähendab riigid, peavad veenma turgusid. sest arvestades seda tasakaalustamatust makromajanduses on vaja, et investorid ostaksid nende riikide võlakirju ja kui neid võlakirju ei osteta, siis ei ole ühtegi sajaprotsendilist asendust nendele investeeringutele. ka seda tuleb silmas pidada. kas teile see meeldib või mitte, me ei saa turge ignoreerida ja turgude ja investorite otsuseid ignoreerida. nüüd teie viimased kaks küsimust. Äh, võlgade nii-öelda ühiseks muutmise ja EKP mandaadi kohta. võlgade ühine haldamine eeldaks palju suuremat usaldust liikmesriikide vahel kui praegu. jah, praegu võetavad sammud ja tehtavad otsused eh, järelevalve, seire, distsipliini suurendamise vallas eelarvete osas suurendavad seda usaldust ajaga. me ei saa ennustada mis sellest äh, embrüonaalses seisus äh, eelarveliidust äh, tulevikus saab. aga minu meelest see võlgade küsimus jääb tulevikku. mis puudut-, ja Euroopa ehitamine on alati olnud protsess ja ta jääbki protsessiks. mis puudutab EKP mandaati, siis seda ma kommenteerida ei saa, see on liikmesriikide poliitiline otsus ma ütleksin lihtsalt, et kui me vaatame asju keskpikas ja pikas perspektiivis, siis äh, hinnastabiilsuse tagamine on hädavajalik äh, majanduskasvu eeltingimus. siin alternatiivi ei ole. nii et äh, keskpikas ja pikaajalises perspektiivis on äh, Äh, erinevad majandusteadlaste koolkonnad äh, täiesti ühel meelel. kui seda ei tehta, siis äh, kõik riigid, kes aja jooksul on rahamassi suurendanud ja sellega ka inflatsiooni suurendanud, oleks nüüd kõige rikkam, rikkamad ja nii see ei ole. nii et seega hinnastabiilsus on majanduskasvu eeltingimus. ja see on ka meie mandaadi või pädevuse põhjendus. see on põhjus, miks me eelkõige peame tagama hinnastabiilsuse ja pärast seda, kui hinnastabiilsus on tagatud, siis võime tegeleda teiste eesmärkidega, nagu me oleme ka teinud. aitäh. Anni, lisaküsimus? jah, härra asepresident ma ei räägi alternatiivist hinnastabiilsusele, aga võib-olla millestki, mis täiendaks hinnastabiilsust. ma pidasin silmas teie pädevuse laiendamist, mitte muutmist. väga hea, Liam. Merci, Edouard euh,. Monsieur le vice-président. suur tänu, härra asepresident kahe tuhande kümnendal aastal võeti kasutusele Keskpangas erinevaid meetmeid ja Keskpangal on väga palju ressursse selleks, et otsestel võlaturgudel otseselt võlaturgudel äh, spekulatsiooni vastu võidelda. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal need meetmed jätkusid ja tulemuseks oli see, et äh, turgudes, turgudel kujunes välja selline mõte, et keskpank on reaktiivne, pragmaatiline ja tõhus pank võrreldes näiteks Inglise keskpanga või Ameerika keskpangaga. meil sellist pragmaatilist interventsionismi on vaja, euroala on tööpuuduse küüsis ja on täiesti selge, et makromajanduslikke meetmeid tuleb toetada selleks, et majandused pöörduksid tagasi kasvule rahapoliitika, nagu me oleme näinud, seni ei ole suutnud seda eesmärki saavutada ja sellepärast äh, äh, Prantsuse sotsialistid kuuendal mail äh, marsivadki võidule aga nüüd rahapoliitika ja rahapoliitika interventsio-, interventsionistlik külg. tehti väga konkreetsed valikud ja seega võib hinnata, et äh, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal käivitati Euroopa pankade refinantseerimise seninägematu programm, kuid äh, seda siis äh, riigivõla arvelt mõneti, ma räägin nendest kurikuulsatest ja pikaajalistest finantseerimistegevustest, septembris anti miljard eurot pankadele väga lahketel tingimustel kuid samas ka eh, sellega täiesti eh, peatati väärtpaberitur-, eh, ostud järelturgudel. ja pärast seda ei ole absoluutselt Keskpank ju ostnud üles järelturgudel riigivõlga ja seda siis jaanuarist kaks tuhat kaksteist. keskpank on seega riikide arvelt keskendunud pankadele, näiteks Pangamaa pa,, Saksamaa novembris kaks tuhat üheksa tõusis äh, ja jaanuaris kaks tuhat kaksteist oluliselt äh, on oluliselt vähenenud äh, teenindamise, võlgade teenindamise, riigivõlgade teenindamise protsent kuuelt protsendilt kuskile viiekümne protsendile. kaks tuhat üksteist detsembris võeti käivitusele see esimene LTRO ja te ütlesite, et see riigivõlakriisi tegelikult lahenenud ei ole, te ise ütlesite. täna ei ole eesmärgiks sugugi mitte ainult pankade likviidsuse taastamine, sellepärast et sellega on nüüd korras, vaid võidelda riikide vastaseid spekulatsioone, et riigid saaksid pöörduda tagasi majanduskasvu ja eelarve konsolideerimise suunas. see kuulujutt, et LTRO kaks tuleb turgudele, lämmatage need äh, kuulujutud ja öelge, et Keskpank valib ka seekord pragmaatilisuse, nii nagu aastal kaks tuhat kümme ja, ja sekkub kohe äh, käivitades ostud järelturgudelt äh, turgudele otse, võlaturgudele otse. suur tänu nende küsimuste eest, nagu te nagu väga hästi teate, härra Draghi sellest ka juba rääkis meie ei võta öö, oma tuleviku võimalike meetmete osas mingisuguseid seisukohti ennetavalt. ma tuleksin tagasi kahe selle konkreetse küsimuse juurde, seega, mis te esitasite pigem. väärtpaberiturgude programm öö, kehtib ka täna, see ei ole kuhugi kadunud. ja pööraksin teie tähelepanu tõsiasjale et kui me võrdleme tingimusi, mis sellel turuosal on olnud seni ja pärast oktoobrit toimunud rahareformi, siis olukord on praegu parem kui varem. Hispaania näitajad tõesti tekitasid suuri probleeme, kuid nüüd on nende jõupingutused olukorda muutnud ja me oleme näinud, et äh, Hispaania jah, äh, võlg on muutunud kallimaks, äh, kuid äh, on juba jõupingutusi tehtud edasiste, edasise languse vältimiseks. nüüd äh, majanduskasvu äh, küsimus, teatud elemendid peavad meid selleni ikkagi viima Te teate, et me üritasime vältida sellist olukorda ähm, et Kreeka ei satuks äh,, ei, ei variseks täiesti põlvili turud tollal arvasid, et Euroopa Keskpank ja euroala süsteem rakendasid eelistatud krediitorisüsteemi. see on vähemalt see arvamus, mis kujunes äh, välja ja tulemuseks ongi siis see lisaks sellele negatiivne Äh, võimendus äh, on problemaatiline, nimelt äh, see on täiesti reaalne oht osade instrumentide ülesotsmi-, ostmisel. nimelt, et kui tulevikus tekib probleem, me ei saa osasid neid kulusid enda kanda võtta. kõik need kaalutlused on olulised nende otsuste langetamiseks, mis meie peame tegema, aga tuleviku osas me loomulikult ei võta mitte mingisuguseid seisukohti kuid pööraksin teie tähelepanu sellele tehnilisele elemendile. ja see on äh, väga oluline. ühe korra veel ma rõhutaksin seda, et äh, me oleme eraldanud ainult viissada miljardit ega sugugi mitte sadat miljardit, nagu osad on väitnud, jah, võib-olla kui me vaatame ühest vaatevinklist, siis äh, võib-olla jah, kokku läheb maksma mil-, miljon miljardit. nagu te teate, meie mandaat peamine eesmärk on äh, hinnastabiilsus. olukord praegu on selline, et äh, inflatsioon on jäänud alla kahe protsendi. Äh, kõikide toodete puhul, eriti energiatoodete ja nafta hinnad, on jäänud selle inflatsiooni piiresse ja ilmselt kütusehinnad ei tõuse ja inflatsioon ilmselt jääb veel väiksemaks äh, aasta jooksul ja langeb alla kahe protsendi. kuid praegu jah, kütuste puhul, vabandust, siis on ta kõrgem, äh, teiste toodete puhul mitte. aga kui me vaatame inflatsiooni, siis kui me võtame välja toiduainete hinnatõusu ja kütuse hinnatõusu, siis äh, jääks inflatsioon pooleteise protsendi Äh, raamesse. ja me oleme mitu korda öelnud viimasel ajal, et me näeme, et inflatsioonirisk on väike, aga me oleme näinud äh, suuremat äh, riski majanduskasvule nimelt, et äh, majanduskasv äh, väheneb. me oleme sõltuvad äh, muidugi jätkuvalt sellest, mis toimub majanduses. me ei tea, mis hakkab toimuma, aga kui see risk, mis on võimalusena välja käidud ja see realiseerub, siis me teeme nii, nagu me tegime eelmisel aastal. eelmine aasta on suurepärane näide minu meelest äh, selle põhimõtte rakendamisest. aasta esimesel poolel nägime me majanduses äh, kasvu, äh, prognoosid muutusid positiivseteks ja kõik arvasid, absoluutselt kõik rahvusvahelisel tasandil arvasid, et see kasv jätkub ja siis äh, hakkasime me nii-öelda normaalsetele alustele seadma oma rahapoliitikat uuesti, aga juuli alguses ja väga palju muidugi on selle taga Kreeka olukord ja Kreeka väljapäästmine ja nii edasi, järsku kõik muutus Euroopas ja pärast siis ka mujal, rahvusvahelisel tasandil. ja me kohe kohandasime ka oma rahapoliitikat kõigepealt tõstsime intressimäärasid ja siis jällegi langetasime. see näitas seda, et meie käime kogu aeg kaasas ajaga eh, ja võtame oma poliitikates pidevalt arvesse majandus, majandust ja kuivõrd meie mandaat on selline, nagu ta on, me sellist poliitikat peamegi ajama. suur tänu! no suurepärane, see istungi osa on nüüd lõppenud. härra Konstantsi, suur tänu teile meiega kohtumast ja et selgitasite meile oma aastaaruandes peituvat ja vastasite kõikidele meie küsimustele. tuletaksin meelde, et äh, meie komisjon koostab omaalgatusliku raporti äh, EKP kahe tuhande üheteistkümnenda aasta asu, aastaaruande kohta. selle kohta tulevad detailid, raportööri nimetamine, variraportööride nimetamine äh, hiljem. praegu seda infot meil veel ei ole, aga siis mingi hetk see saab avalikuks, jätkame siis kell viisteist null null täna pärastlõunal.